Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. daamid ja härrad, kallid kolleegid, paluksin vaikust ja lähme oma tänase töö juurde. ma tahaksin tervitada siin kõiki inimesi, kes on tulnud osalema maksuküsimuste erikomisjoni koosolekule, mis toimub koostöös rahvusparlamentidega, siin on ka härra Tuisenberg, kes esindab siin Hollandi eesistujat ning kes on siin Hollandi parlamendi rahanduskomisjonist. tervitan ka kõiki teisi rahvusparlamentide rahanduskomisjonide esindajaid, siin on kohal kakskümmend riiki ja kolmkümmend seitse erinevat parlamendikoda. ja meid oleks siin kohal veelgi rohkem, kui ei oleks olnud probleeme graafikuga mõnedes riikides, sest et toimuvad valimised ja teiselt poolt on probleeme olnud ka sellepärast, et toimusid, toimus traagiline juhtum Saventemi lennujaamas. kui teil midagi päevakorra kohta öelda ei ole, siis on päevakord heaks kiidetud, teine päevakorrapunkt, mõningad esimehepoolsed teadaanded nagu kõik meie koosolekud, on ka tänane koosolek avatud kõigile ning koosolekud kantakse ka internetis üle. tõlge on tagatud kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, nii et kõigil on võimalik rääkida oma emakeeles, nagu seda teen ka mina. tahaksin meelde tuletada, et meie ajutise komisjoni mandaati pikendati juunikuu lõpuni. eelmise aasta detsembrikuus tulime välja esimeste järeldustega ning meie lõplikud seisukohad siis me esitame juulikuu lõpus, nii et enne ütlesin, et juunis, aga tegelikult on jutt ikkagi juulikuust. kahekümne kaheksandal aprillil toimub töötuba, kus me räägime erinevatest uuringutest, mille me olime tellinud meie poliitikaosakonnalt A lisaks juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et tänasele koosolekule järgneb veel üks parlamentidevaheline kohtumine, kuhu on kutsutud samuti kõik kahekümne kaheksa liikmesriigi parlamentide esindajaid, kuid, esindajad, kuid lisaks on sinna kutsutud ähm, kokku kaheksakümne riigi esindajad, ehk siis ka riigid, kes on äh, PEPS-i tegevuskava raames äh, kaasatud maksualasesse töösse OECD raames. nii et sellel järgmisel kohtumisel pärast arutelusid siin Euroopla, Euroopa riikide vahel on meil võimalik kõneleda sellest kõigest juba ka teiste riikidega edasi, me peame heaks kiitma ka neljateistkümnenda ja viieteistkümnenda märtsini kahekümne esimese märtsi koosolekute protokollid, kui kellelgi midagi selle kohta öelda ei ole, siis on protokollid vastu võetud. paari sõnaga sissejuhatuseks. tahaksin rääkida sellest, milline on meie kohtumise eesmärk ning äh, millises kontekstis see kohtumine toimub. kõigepealt äh, suur aitäh härra Tuisenbergile, kes on Hollandi parlamendi alalise rahanduskomisjoni esimees. Peter ei saa siia jääda küll terveks pärastlõunaks, kuid äh, väga oluline on see, et äh, tänast koosolekut kaasa juhatab ka selle riigi rahanduskomisjoni esimees, mis ähm, on hetkel Euroopa Liidu eesistujaks. tahaksin tänada teid selle eest, et olete siia tulnud kahekümnest parlamendist on kümme esindatud komisjoni esimehe või aseesimehe tasandil ja hiljem saavad sõna ka kõik rahanduskomisjonide esimehed, kes on saanud siia kohale tulla. tahaksin tänada ka Prantsuse Rahvusassambleed ning ähm, Ühendkuningriigi parlamendi alamkoda, kes saatsid meile kirjalikud märkused mis on ka elektrooniliselt kättesaadavad. ja kui keegi teine soovib pärast tänast kohtumist saata ka omapoolsed kirjalikud kommentaarid, siis on seda teil võimalik teha. nagu te isegi mõistate, siis on eesmärgiks täna saada ülevaade sellest, millised on meeleolud rahvusparlamentides, rääkides hargmaiste ettevõtete maksudest kõrvalehoidmise vastaste meetmete osas, mis kiideti heaks poolteist aastat tagasi edasi toimus ju ka LuxLeaksi skandaal, nüüd alles hiljuti Panama Papers, mis puudutab pigem küll eraisikute maksustamist ja mitte niivõrd äriühingute maksustamist, kuid rääkides äriühingutest, siis ühelt poolt me räägime siin maksualasest õiglusest ja teiselt poolt ka õiglasest konkurentsist, nimelt peavad Euroopa Liidus äriühingud ikkagi konkureerima üksteisega võrdsetel alustel ja seda kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis. kuid mitte ainult, vaid ka ülemaailmselt, nii et on tehtud juba mõningaid soovitusi selle teema kohta, G kakskümmend ning OECD tulid välja eelmise aasta lõpus oma soovitustega. Euroopa Liidus kiideti esimene õigusakt heaks Luksemburi eesistumise ajal, see oli direktiiv, mis puudutas maksualaseid eelotsuseid ning nüüd siis teine ettepanekute pakett Euroopa Komisjonist. nii et hetkel on see pakett arutlusel nõukogus Hollandi eesistumise juhtimise all me oleme Euroopa Parlamendis saatnud siin ka omapoolsed soovitused, arvamused selle paketi kohta. tegemist on siis õigusaktidega, mis peaksid kohanduma Euroopa Liidu sees, kõigepealt mis puudutab hargmaiste ettevõtete maksubaasi, teiselt poolt me räägime loomulikult ka sellest, mis toimub ülemaailmselt ja Euroopa Parlament jälgib väga tähelepanelikult seda, mis toimub OECD-s maksuküsimustes Euroopa Komisjoni äh, maksualase paketiga peaks arutlused ühele poole jõudma selle aasta lõpus. Euroopa Liidul ei ole otsest pädevust maksuküsimustes. maksuküsimusi reguleerite teie rahvusparlamentides, aga me oleme ikkagi soovinud korraldada kohtumisi, nagu see tänane kohtumine, mis võimaldaksid meil jagada mõtteid, arvamusi ja ühtlasi saame nii läbi aidata teil paremini arvesse võtta rahvusvahelise ning Euroopa mõõtmega. aga loomulikult iga riik otsustab ise. ning kui siin me räägime üldse Euroopa Liidu pädevusest, siis on siin nõutav ühehäälsus. nii et äh, alati on võimalik otsustes vastu hääletada, kas siis äh, parlamendi, rahvusparlamendi kaudu või siis äh, teinekord ka referendumi kaudu. Euroopa Liidu sees on vaja meil maksualaselt kokku leppida võimalikult paljudes küsimustes see tähendab, et kui me räägime maksudest näiteks OECD kontekstis või ka meie partneri Ameerika Ühendriikidega, siis me teeksime seda ühel häälel. mai keskel kohtume ka Ameerika Ühendriikide kongressi esindajatega ja üritame siis omalt poolt ja tagada seda, et ka nemad oleksid meie seisukohtadega nõus ning rakendaksid ellu OECD soovitusi. nüüd kõigepealt annaksin ma sõna esimees Tuisenbergile sissejuhatavaks sõnavõtuks, edasi saab sõna komisjoni maksudirektoraadi direktor ja tema räägib siis meile Euroopa Komisjoni seisukohtadest, ka viimase komisjoni Äh, paketi kontekstis ja edasi anname sõna neljale rahandus- või eelarvekomisjoni es-, esimehele, kes on siia tulnud äh, Itaaliast, Ungarist, Poolast ja Kreekast. ja nagu meil on kombeks rahvusparlamentidega kohtudes, on teil võimalik ähm, sõna paluda, selleks peate täitma ära vastava vormi, nii et kaks äh, Rahvusparlamendi saadikut ja siis üks Euroopa Parlamendi saadik saavad sõna. kõigepealt härra Tuisenberg, palun. suur tänu, suur tänu, härra Lamassuur, kallid kolleegid, daamid ja härrad. lubage alustada sellest, et ma tahaksin tänada kolleeg Alain Lamassuuri selle eest, et Äh, tänane kohtumine siseriiklike parlamentide esindajatega on korraldatud ja suur tänu ka küllakutse eest avasõnad pidada. lõunapausi ajal oli meil juba võimalus äh, esialgseid mõtteid äh, jagada tänase kohtumise teemadel. ja juba praeguseks on mulle selge, et see kohtumine on väga õigesti ajastatud mitte ainult sellepärast, et komisjon on esitanud terve rea äh, olulisi ettepanekuid antud teemal, on välja tulnud ka Panama paljastused ja seega on täna arutelul väga tõsine teema. ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Liidus ei ole ühtegi parlamenti, kus maksundusküsimused ja hiljutised arengud ei oleks äh, poliitiliste prioriteetide seas väga kõrgel. lubage mul nüüd aga äh, Hollandi esindajate koja rahanduskomisjoni esimehena jagada teiega minu seisukohti nende poliitiliste sammude ja avalduste üle, mida on teinud äh, Hollandi valitsus ja, ja kuidas on siis reageerinud meie esindajate koda kõigepealt Hollandi valitsus. teisel juunil kaks tuhat viisteist eh, edastas valitsus kirja parlamendile, kust nad võtsid selge seisukoha maksudest kõrvalehoidmise osas argmaiste ettevõtete poolt eriti. samas eh, oli eh, prioriteediks rahvusvahelistele ettevõtetele atraktiivse investeerimiskliima säilitamine valitsus tahab teha koostööd OSCD ja Euroopa Liidu raamistikuks selleks, et astuda vastu äh, maksudest kõrvalehoidmisele. ja valitsus on oma kirjas välja joonistanud selle, millistes valdkondades nad tahaksid olla äh, kõige aktiivsemad. kõigepealt läbipaistvuse suurendamine, näiteks infovahetus äh, Maksuametite vahel ja, ja maksuotsuste alase infovahetus teiseks on eesmärgiks OSCD ülemineku siirdehindade ühtlustamine, kolmandaks äh, maksulepingute ühtlustamine ning äh, maksuametite pädevuse suurendamine ja seati eesmärgiks ka see, et igasugune kuritarvitamine, selle vastu tuleb astuda seadusandlusega mitme tasa-, mit-, multilateraalsel tasandil. Äh, vastu tuleb võtta tuleb lõpetada see, et kuritarvitatakse ära maksualaseid kokkuleppeid ja maksusoodustusrežiime. ja äh, Hollandi valitsus tahab oma maksupoliitikat äh, jagada ka teistega, äh, näiteks maksuotsuste puhul. pärast OECD BEPS aruande avaldamist oktoobris kinnitas Hollandi valitsus oma toetust sellele Hollandi valitsus äh, on toetanud OECD ühtseid aruandluse eeskirju, automaatset infovahetust selleks, et suurendada läbipaistvust, aga ka riikidepõhist aruandlust on meie valitsus tervitanud. olles praegu eesistujariigiks Euroopa Liidus, on valitsus äh, selgelt väljendanud seda, et nad tahavad leida kompromissid ja lahendused, mis sobivad kõikidele Euroopa riikidele kes tahavad äh, selle teemaga tegeleda ja, ja probleemid seljatada, samas jättes mängureeglid kõigile võrdseks ja äh, olles äh, vastuvõtlik välismaistele ettevõtetele räägiksin nüüd aga sellest, kuidas reageeris meie parlament, Hollandi esindajate koja koda. meie koda on võtnud vastu terve rea otsuseid häälteenamusega parlamendis, räägiksin kuuest konkreetsest ettepanekust, mis parlamendis on vastu võetud ja mis võiksid olla täna pärastlõunal võib-olla huvipakkuvad. kõigepealt esindajate koda kutsub valitsust üles välja arendama plaani selleks, et äh, Hollandi investeerimiskliima jääks äh, ligi tõmbavaks e-, järgmistele et, välismaistele ettevõtetele, kuid tehtes, tehes seda vastutustundlikult. teiseks on esindajate koda palunud äh, Äh, maksudest kõrvalehoidmise paketi lüüa kaheks osaks, kõigepealt OECD osa ja siis Euroopa Liidu osa. ja see vastaks nendele soovistustele, mille on teinud Saksamaa kaheteistkümnendal veebruaril Ecofini nõukogus. kolmandaks, meie koda on palunud, et äh, viidaks läbi äh, PEPS tegevuskava alane mõjuhinnang seda vastavalt ettepanekule, mille tegid äh, Soome, Belgia ja Luksemburg sellel samal kaheteistkümnenda veebruari kohtumisel ECOFINis. neljandaks äh, on äh, meie koda palunud valitsuselt, et jõutaks kokkuleppele ECOFINi nõukogus maksudest kõrvalehoidmise paketi osas ehk siis veel Hollandi eesistumise poolaasta ajal. viiendaks on meie koda kinnitanud, et valitsus peab äh, rõhuma sellele, et vastu võetakse äh, riigipõhine aruandlus üle terve Euroopa Liidu ja kuuendaks äh, me rõhusime sellele, kui oluline on äh, valitsuse jõupingutus kokku panna maksuparadiiside must nimekiri ja et ka Euroopa Liidu piirkonnad läheksid sinna alla. nüüd paari sõnaga Panama leketest hiljutised arengud seega. Panama dokumentides äh, ei räägita rahvusvahelistest ettevõtetest, vaid räägitakse üksikisikutest ja üksikisiku varadest, mis on, mis asuvad siis kusagil mujal. paljude puh-, paljudel puhkudel on äh, äh, kõhklus selles osas, et ilmselt läbipaistvust ei ole olnud piisavalt ja sellega, sellega seoses tuleks nendega tegeleda äh, Äh, karistusseadusliku alusel, äh, tegemist on kuritegudega, me ei räägi siin investeerimiskliima loomisest hargmaistele ettevõttele, see on hoopis teine jutt. Äh, kallid kolleegid, kokkuvõtteks tahaksin ma väljendada taaskord seda, kui oluline on see, et me tänase kohtumise ajal midagi teineteiselt õpiksime. rahvusvahelise koostöö edendamine meie vahel on ülitähtis sest et maksuprobleemide äh, ju-, juured äh, on selles, et äh, praegu ei äh, väljenda meie maksusüsteemid kaupade, teenuste ja inimeste vaba liikumise põhimõttega kaasnevat, ainult üheskoos saame selle probleemi seljatada, suur tänu! suur tänu, härra esimees, ja suur tänu selle väga täpse ülevaate eest, mille te esitasite meile selle kohta, mida on tehtud Hollandi parlamendis. annaksin nüüd aga sõna härra Steven Questile kes on Euroopa Komisjonis äh, peadirektori ametis. Thank you very much uh,, president suur aitäh, lugupeetud härra Lemassuur, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna siin äh, viibida selleks, et arutada äh, seda kampaaniat, kuidas tagada õiglasem, tõhusam ja konkurentsivõimelisem maksusüsteem üle kogu Euroopa. mina olen täna siin selleks, et rääkida komisjoni poolt tehtavast tööst, mis on seotud äh, hargmaiste ettevõtetega ja nendepoolse maksustamise vältimisega. aga äh, nagu te võib-olla olete juba aru saanud, siis on äh, võimatu minna mööda ka niinimetatud Panama dokumentidest äh, ja legetest, mis puudutavad offshore rahalisi vahendeid ja kõigepealt ma räägiksingi mõne sõnaga sellel teemal Need Panama paljastused näitavad meile esmajoones seda, kui oluline on see, et äh, Euroopa Liidu ja üleilmsel tasandil toimuks koostöö äh, maksudest äh, kõrvalehoidumise küsimuses. Euroopa Liidus me juba oleme ellu rakendamas siduvat raamistikku, tagamaks suurema läbipaistvuse üksikisikute kontode kontekstis, vaatamaks, kes on tulu saavad omanikud ja millised on pangandustavad. ja kui see raamistik toimima saab, siis on maksudest kõrvalehoidjatele ääretult keeruline mm, vähemalt Euroopa Liidus oma püüdlustes äh, olla edukad, äh, viia fonde äh, välja ja me tahame, et meie rahvusvahelistel äh, partneritel oleksid samasugused sätted, nad on võtnud selliseid kohustusi erinevatel rahvusvahelistel kokkusaamistel. ja need äh, osapooled, kes ei taha äh, piisavalt kiiresti edasi liikuda, siis selles kontekstis me oleme tulnud välja ettepanekuga koostada ka üle-euroopaline must nimekiri koos sanktsioonidega. ja teine asi, mida ma tahaksin rõhutada seoses Panama dokumentidega, on see, et need lekked näitavad seda, et rahvusvahelises maksusüsteemis on endiselt veel lünki, millega tuleb tegeleda, kui me tahame ole, olla edukad äh, maksude kuritarvitamise vastu võitlemisel. komisjon teeb koostööd parlamendiga, OECD-ga, liikmesriikidega ja teiste rahvusvaheliste partneritega ja eriti just G20-ga, selleks, et äh, suuta paremini tegutseda ja sellega seoses ma tahaksin tervitada äh, parlamendi äh, jõulist kaasatust äh, ja rõhutades seda, kui olulist rolli on mänginud parlament selleks, et äh, selle teemaga edasi oleks võimalik liikuda. reedel Amsterdamis saavad kokku Euroopa Liidu rahandusministrid mitteametlikul ECOFINil selleks, et vaadata, millised on Panama legete mm, tagajärjed ja mõjud ja tulla välja üle-euroopalise lähenemisega. ja komisjon tahab ähm, tagada selle, et see kõik tipneks ambitsioonika tegevuskavaga kui aga nüüd äh, tänase äh, päevakorra juurde tagasi tulla ja rääkida ettevõtete maksustamisest, siis on äh, näiteid selle kohta, kuidas head algatused saavad häid tulemusi ka toota. Ähm, eelmisel aastal on komisjon, viimastel, viimastel aastatel on komisjon tulnud välja kolme paketiga, mis on suunatud ettevõtete maksustamise küsimusele, tagamaks õiglasem maksusüsteem. meie oleme oma lähenemises püüdnud olla holistlikud selleks, et tegeleda kõikide kõikide ettevõtete maksustamise valdkondadega. näiteks eh, me oleme taganud eh, suurema läbipaistvuse eh, liikmesriikide vahel maksualaste eesotsuste küsimuses ja ettevõtete kohta käiva maksuteabe vahetamises riigipõhiste aruannete kontekstis ja eelmisel nädalal me tahtsime seda läbipaistvust veelgi suurendada, et tagada hargmaise tegevuse puhul nende riigipõhistele raportitele ka avalikum juurdepääs ja mõned liikmesriigid on sellele üleskutsele nüüdseks juba ka vastanud. me oleme välja töötanud ka õiguslikult siduvad äh, äh, maksustamise vältimise vastu võitlemise meetmed selleks, et ei oleks võimalik kasumit äh, ümber paigutada Äh, ja võidelda nende nähtuste vastu, mille, äh, millest äh, räägivad meile ka need Panama paljastused. meil on ka uued reeglid siirdehindade küsimuses ja soodusrežiimide küsimuses ja ma tõesti usun, et sellised meetmed aitavad radikaalselt Euroopa maksukeskkonda parandada nii ettevõtete, kodanike kui liikmesriikide jaoks ja äh, selle tegevuse raames oleme me püüdnud keskenduda äh, kolmele võtmetähtsusega eesmärgile. esimeseks eesmärgiks on tagada tõhus maksustamine üle kogu Euroopa Liidu ja seda selleks, et äh, iga ettevõte maksaks oma õiglase osa maksudest just seal, kus kasum teenitakse. ja kui ma nüüd räägin tõhusast maksustamisest, siis me ei pea siin silmas miinimummaksumääri. Äh, maksuküsimused on äh, riiklikus pädevuses ja me austame seda, kuid äh, kui liikmesriik võtab vastu otsuse riikliku maksumäära küsimuses, siis see otsus tuleb tõhusalt ellu rakendada, ilma et agressiivne maksuplaneerimine või teiste riikide maksupoliitilised otsused seda õõnestaksid. ja see on üks meie tegevuse käimapanevaks jõuks olnud. teiseks eesmärgiks on luua võrdsed võimalused kõikidele riikidele ja ettevõtetele Euroopa Liidus praegusel hetkel äh, on mõned liikmesriigid riigid äh, äh, püüdnud küll võidelda maksustamise vältimise vastu, kuid nende püüdlusi on nõrgestanud asjaolu, et naaberriigid võib-olla ei ole nii tõhusalt seda teinud. ja hargmaised ettevõtted võivad ka kasumit ümber paigutada, kasutades seetõttu oma konkurente ja meie oleme arvutanud välja selle, et äh, riiklikel ettevõtetel võib olla kuni kolmkümmend protsenti kõrgem maksukoorem kui hargmaistel ettevõtetel ja seda just äh, maksustamise vältimise tõttu. ja kui me tahame, et äh, meie turg oleks terve ja hästi toimiv, peame me tagama võrdse kohtlemise ja võrdsed võimalused meie maksusüsteemis ja nüüd ma jõuan kolmanda eesmärgini, milleks on ühtse turu eh, Mm, konkurentsivõime edendamine tervikuna. praegusel hetkel on äh, maksureeglid äh, üle Euroopa väga erinevad, see tähendab seda, et äh, probleeme on haldusküsimustega, õiguskindlusega ja muudes valdkondades. stabiilsus ja kindlus on midagi, mida ettevõtted hindavad väga kõrgelt ja need on konkurentsivõimelise majanduse nurgakivideks. kuid me suudame seda tagada ainult siis, kui liikmesriigid teevad koostööd ettevõtete maksustamise küsimuses äh, ühtselt ja selgelt. ja selline ühtne tegutsemine on just praegu väga oluline, äh, kui äh, liikmesriigid hakkavad ellu rakendama seda BEPS projekti BEPS on väga oluline edusamm ja liikmesriigid peavad tegema kiiret tööd, et need meetmed ellu rakendada kuid äh, iga liikmesriik äh, ei äh, saa ainult üksinda seda Peipsi ellu rakendada, sellepärast et kui meil on liikmesriigiti erinevad lähenema, lähenemised, siis see tekitab õiguslikku ebakindlust ja loob ettevõtetele lisatõkkeid ja takistusi. kui arvestada sellega, et Euroopa Liit moodustab ühtse turu, siis meil on meie arvates vaja ühtset lähenemist selleks, et neid piiriüleseid meetmeid ellu rakendada. ja sellepärast me püüamegi tulla välja uute alg-, algatust, aga selleks, et äh, koostöös liikmesriikide ja parlamendiga just seda luua ja tagada olles seda öelnud, tahan ma öelda ka seda, et me tahame, et maksupoliitika pädevus ja tasakaal jääks püsima ja me hindame kõrgelt liikmesriikide äh, suveräänsust oma maksurežiimid paika panna ja ellu rakendada. ja selles kontekstis me äh, leiame, et subsidiaarsus ja proportsionaalsus on väga olulised ja oluline on valida õiged instrumendid selleks, et liikuda edasi, tagamaks äh, konkurentsivõimelisem maksusüsteem ja eh, üle-euroopalist siduvat eh, õigustikku on vaja, eriti kui selle puudumine võib eh, mm, õõnestada ühtse turu terviklikkust läbipaistvuse algatused, millega liikmesriigid on nüüd äh, jõustunud, on olnud väga äh, olulised. meil on vaja piiriülest lähenemist äh, sellistes valdkondades, äh, kuid on valdkondi, kus me äh, oleme valmis andma liikmesriikidele rohkem paindlikkust, tegutsemaks riiklikul tasandil, see puudutab näiteks hiljutisi soovitusi äh,, mis on seotud alalise tegevuskohaga äh,, Äh, ja muude valdkondadega kahepoolsetes maksulepetes. me peame vaatama, kuidas oleks võimalik parim, äh, parimal viisil saavutada seda, mida me tahame üle-euroopalisel äh, tasandil. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võtsid liikmesriigid vastu vabatahtliku kohustuse võtta vastu uued reeglid patenditulu maksustamise erikorra kontekstis ja need lähenemised näivad olevat edukad, siiani vähemalt on see nii olnud, me kindlasti jätkame selle protsessi seiramisega Äh, ja ähm, tundub, et siin valdkonnas on äh, vabatahtlik lähenemine piisav. ma olen tahtnud äh, anda teile aimu sellest, mida komisjon on teinud ja soovib teha selles valdkonnas üle kogu Euroopa Liidu. me tuleme kindlasti välja veel uute algatustega ka näiteks üle vaadatud ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi küsimuses, kuid komisjon on ainult üks tükk puslest. me saame tulla välja ettepanekutega, aga kui nendes kokku ei lepita ja neid ellu ei rakendata, siis tegelikult ju midagi ei muutu ja seetõttu on ääretult oluline, et oleks koostöö kõikide osapoolte vahel, kes aitavad seda tegevuskava ellu äh, viia. Euroopa Parlamendi tuleb selles valdkonnas äh, vägagi kiita. Äh, ta on olnud poliitiliseks jõuks nende mõtete taga ja liikmesriikide parlamentidel on samamoodi väga äh, oluline roll mängida ja ma tõesti loodan, et te selliseid võimalusi täielikult ära kasutate, et oleks võimalik äh, tagada koostöö ka liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel, sest teil on oma koduriigis mõjuvõimu selleks, et need reformid tõhusalt ja kiiresti ellu rakendada ja neid on väga vaja ja sellega ma tahaksingi lõpetada, tahaksin lõpetuseks öelda, et komisjon on alati ähm, valmis ära kuulama Euroopa maksuküsimustes parlamendisaadikute arvamused ja kogemused, seetõttu ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, kui te soovite meile midagi edastada ja ma ootan täna põnevusega esimesi arvamuse vahetusi äh, sellel teemal, ma tahaksin tänada härra Lamassuuri ja äh, maksuküsimuste erikomisjoni selle kuulamise korraldamise eest ja mind siia kutsumast, aitäh teile! suur aitäh teile, härra direktor. ja lähme siis nüüd edasi mõttevahetuse juurde. kõigepealt saavad sõna neli rahanduskomisjonide esimeest ja siis annan sõna kõigile neile, kes seda soovivad. Teile kõigile on jagatud laiali ka vormid selleks, et sõna paluda. nii et sõna saavad siis kaks Rahvusparlamendi saadikut, ühe Euroopa Parlamendi saadiku kohta. kõigepealt on sõna härra Kristos Pialasel. kes on eelarve tasakaalu ja rahanduskomisjoni esimees Kreekas. palun viis minutit. kus on härra Pialas? Äh, suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. me räägime täna väga olulisest teemast. tegemist on väga tõsise teemaga, mis on tekistanud ka, tekitanud ka väga palju probleeme Euroopa Liidu riikides. kapitali väljavool, maksudest kõrvalehoidmine kujutavad väga olulist probleemi meie riikides. probleeme tekitab ka ebaõiglane konkurents. mis mõtet on üleüldse üritada kasumit teenida, kui kui teised ettevõtted ähm, täiesti ebaõiglaselt viivad ähm, maksustatava tulu riigist välja Kreekas võeti euro kasutusele juba aastaid tagasi, kuid tegelikult on läinud asjad järjest hullemaks. nüüd viimane Panama Papersi skandaal näitab, kui tõsine see olukord on, nii et täna on meil võimalus arutada neid teemasid, leida ühine nimetaja rääkida muuhulgas, muuhulgas ka näiteks kaudsetest maksudest, me peaksime kindlasti ühtlustama vähemasti äh, käibemaksu selleks, et lõpeks ära see ebaõiglane konkureerimine siin Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ja me peame seda käsitlema kõike ka rahvusvaheliselt, mis saab Euroopa Liidu suhetest teiste riikidega maksualaselt. igal juhul tekitab see kõik tohutuid probleeme. et maksudest kõrvalehoidmine on tõsine teema nii minu kodumaal Kreekas kui ka mujal naaberriikides, kus maksumäär on madalam, tegemist on põhimõtteliselt maksuparadiisidega, ei võimalda Kreekal välja pääseda kree-, kriisist, mille, milles elab Kreeka juba aastaid. et maksudest kõrvalehoidmine ja musta raha liigutamine ei toimi ju kuidagi iseenesest, vaid see kõik käib ikkagi läbi pankade, pankade abiga. nii et seega on meil vaja reegleid, mis teeks lõpu maksude kõrvalehoidmisele. ning kapitali ebaseaduslikule ühest riigi teis, ühest riigist teise viimisele. maksupoliitika peaks lähtuma ühistest põhimõtetest üle terve Euroopa Liidu, meil peaks olema tõeline maksupoliitika alane harmoneerimine, vaid nii saab Euroopa Liit olla Euroopa Liidu asutanud inimeste eesmärkide kõrgusel. kui me vaatame, kuidas ettevõtted tegutsevad Euroopa Liidu sees, siis ähm, tegelikult oleks meil vaja ühist äriregistrit või andmebaasi, ehk siis sellest hetkest, kui ettevõte registreeritakse, oleks kohe selge, millega see ettevõte tegeleb ning andmevahetus peaks toimuma automaatselt erinevate riikide andmebaaside ja registrite vahel. kallid kolleegid. Euroopa Liidu rahandusalane ning majandusalane ühendamine tegelikult ei osutugi võimalikuks, kui me kõik üritame oma eri viisil hakkama saada nende raskustega. üks oluline teema on siin kindlasti maksumäärad ja siin räägin just otsesest maksustamisest. me peaksime siin selgelt määratlema äh, miinimum ning maksimummäära, nii et selles vahemikus oleks siis võimalik liikmesriikidel otsustada omaenda maksupoliitika üle. Euroopa Liit peaks kindlasti aga tegutsema ühtselt selleks, et võidelda ebaseadusliku raha liikumise vastu. Neil peab olema siduv otsus, mis kohalduks ühtemoodi üle terve Euroopa Liidu. suur aitäh teile, härra esimees, ja nüüd on sõna Massimo Mucchettil, kes on Itaalia senati tööstus-, kaubandus- ja turismikomisjoni esimees, palun, viis minutit. suur aitäh, härra esimees, kallid kolleegid kahekümne kaheksanda jaanuari teatisega soovib Euroopa Komisjon võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu. see on suunatud just hargmaistele ettevõtetele ning tegelikult tegeletakse muuhulgas ka näiteks arbitraaži küsimusega ja agressiivse maksuplaneerimisega. eesmärgiks on tavaliselt ettevõtete sellises tegevuses viia siis kasum ühest riigist teise, eh, selleks, et eh, kasutada ära soodsamat maksupoliitikat. tegelikult on siin eh, küsimärgi all üleüldsegi Euroopa Liidu kui sellise püsimajäämine. Euroopa Komisjon ei saa tulla välja mingisuguste ühepoolsete algatustega ja seda väga selgetel põhjustel toimub ju tegelikult ähm, koostöö Ameerika Ühendriikidega, muuhulgas ka OECD raames. ja tegelikult on rahvusvaheline tegevusetult istumine toonud tohutut kasu äh, hargmaistele ettevõtetele. nii et kui samamoodi edasi minna, siis on see kõik täiesti äh, kasutu. ilmselt ei ole mõtet ka loota, et prokuratuurid kuskil hakkavad üldse selle teema vastu huvi tundma, mis me, kui me vaatame, mida on teinud Google või Facebook, Amazon, siis nendele juhtumitele, nende ettevõtete tegevusele on järgnenud küll sanktsioonid. ja jutt käib ju sadadest miljonitest eurodest ja nüüd soovivad aga needsamad hargmaised ettevõtted äh, kohtuväliselt äh, need küsimused lahendada. kui aga nii teha, siis tekib siin kahtlus, kahtlus üleüldse meie valikute äh, suhtes Euroopa Liidus jah, kohtuasutused loomulikult teevad otsused, seda küll, aga meil on vaja poliitikat. praegu on olemas sellised varjatud ähm, organisatsioonid, mis võimaldavad need tulu siis üle kanda ühest riigist teise. peab olema ju ettevõtetelt nõutakse juba aastaid seda, et ettevõttel oleks püsiv äh, tegutsemise või tegevuskoht ja vastavalt sellele tegu, tegevuskohale määratletakse ka ära selle ettevõtte maksubaas. tegelikult äh, aga ei peeta nendest reeglitest kinni. hargmaine ettevõte on nüüd midagi täiesti uut, äh, nad ei vasta enam hargmaise ettevõtte definitsioonile need ettevõtted kasutavad agressiivset maksuplaneerimist ning äh, tegelikult jagavad siis ähm, oma tulud, oma kapitali mitme riigi vahel ära ja lõppkokkuvõttes ei maksa üldse Euroopa Liidu sees ja selle pealt makse. ja tegelikult, kui ähm, riik on sellistele ettevõtetele ähm, atraktiivne oma soodsa maksupoliitika äh, pärast, siis tegelikult ei too see lõppkokkuvõttes ka sellele riigile kasu, sest et see tekitab tohutu ebakindluse. ja loomulikult, kui prokuratuur veel ka ei sekku, siis ähm, ei soodusta me siin kuidagi ka piiriüleseid investeeringuid. Itaalias ähm, on praegu arutlusel üks algatus, nimelt kas ei peaks teostama järelevalvet ka sellise tegevuse üle, eh, mis toimub internetis ja mille eest makstakse Itaalias? nii et käibemaks tuleb siis maksta Itaalias, tegemist oleks siis nii-öelda selle püsiva tegevuskoha uue versiooniga või uue eh, definitsiooniga nii et see tähendaks, et peaks maksma see ettevõte lisaks kakskümmend kuus protsenti oma äh, kasumist. seega kakskümmend kuus protsenti võetakse siis äh, nendest, äh, sellest summast, milles, mille eest on maksnud klient. tänan. suur aitäh teile, härra esimees, ja nüüd annan sõna Erik Pankile, kes on Ungari parlamendi majanduskomisjoni esimees, palun. <clears throat> suur tänu, härra esimees. daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin Ungari parlamendi majanduskomisjoni nimel tänada teid küllakutse eest sellele tänasele kohtumisele, mul on hea meel, et saan teiega jagada Äh, meie seisukohti päeva teemal. meie arvame, et maksudest kõrvalehoidmise küsimus, selle fenomeni vastu võitlemine on äärmiselt oluline teema. ja tegemist on suure probleemiga parlamentide jaoks hargmaised ettevõtted kasutavad väga keerulisi maksustruktuure ja äh, paigutavad äh, kasumi ümber äh, nendest piirkondadest, kus see kasum tekib. ja nagu ütlesid ka eelkõnelejad, on kõige olulisem see, et me peame võitlema maksubaasi alandamise vastu ning äh, ettevõte tuleb maksu koguda sealt, kus tekib väärtus. toon ühe näite. Ungaris oli ettevõtte tulumaks problemaatiline küsimus äh, selles mõttes, sest et oli ettevõtteid, kes olid registreeritud erinevatesse äh, riikidesse ja kasutasid äh, maksusüsteeme ära niimoodi, et maksid nii madalat maksu kui võimalik meil õnnestus äh, sellele lõpp teha. ettevõtteid hakati maksustama seal, kus tekkis väärtus. vastavalt äh, selles piir, konkreetses piirkonnas või külas kehtivale maksubaasile ja me arvame, et äh, kõige olulisem on see, et maksuseadused oleks ka rakendunud. kuid nagu Itaalia ja Hollandi kolleegid ütlesid, tuleb luua soodusmaksukeskkond. selline keskkond, mis ei takista ettevõtete tegevust, aga mis ühtlasi ei pane neid ka kasumit ümber paigutama riigist välja meil on teatud maksumäär öö, millest alates, äh, vabandust, äh, kasumimäär, millest alates äh, maksustatakse ettevõtteid üheksateistkümne protsendise maksuga. see on loonud hea maksukeskkonna ja tõhus on ka see süsteem. me oleme juurutanud uue infovahetuse süsteemi ka, mis on olnud samuti väga edukas. itaallane rääkis, Itaaliaga kolleeg rääkis äh, välismaiste ettevõtete maksustamises, see on oluline teema, eriti nende ettevõtete puhul, kus äh, kaupade liikumist ja teenuste liikumist on väga raske jälgida. ja loomulikult on sellises olukorras raske ettevõtetelt ka maksu koguda. nimelt äh, on raske aru saada, kus see väärtus tegelikult täpselt siis tekkis. Ungari toetab koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega, aga ka OSCD liikmesriikidega ja me tahaksime, et äh, Euroopas tekiks nii kiiresti kui võimalik äh, koostööõhustik. loomulikult äh, tuleb seejuures arvestada seda, et maksuküsimustes lasub pädevus valitsustel. Ungari valitsus ja parlament on seadnud endale kohustuseks jälgi, järgida kõiki seaduseid ja ettekirjutusi, mis tagavad tõhususe maksuvaldkondades. see tähendab seda, et me peame looma ühtse õiguskeskkonna selleks, et vältida äh, maksudest kõrvalehoidmist. Ungari valitsus, meie parlament äh, võtavad kindlasti Euroopa tasandil kokkulepitu üle ka oma seadusandlusesse. teisalt ma tahaksin rõhutada seda, et selline koostöö ei saa aga hakata vastu töötama äh, riiklikele pädevustele maksuküsimustes, kuid loomulikult läbipaistvus on väga tähtis. ka selles osas oleme me astunud konkreetseid samme näiteks äh, oleme loonud äh, online kassasüsteemi ja see tähendab seda, et niimoodi me reguleerime maksusüsteeme väga tõhusalt, nii et äh, palju edu meile kõigile! suur tänu, ütleb härra Lamassuur. ja lõpetuseks annaksin nüüd sõna Gregos Pereskile, kes on eelarvekomisjoni esimees Poola senatist suur tänu teile, härra esimees. ja ma tahaksin kohe alguses äh, tänada härra esimeest selle eest, et üldse selline kohtumine täna aset leiab. suur tänu ka Hollandile kui eesistujariigile et äh, te selle väga tõsise probleemiga olete hakanud tegelema ja otsite lahendusi tõsiasi, et suured rahvusvahelised ettevõtted kasutavad kõikvõimalikke võimalusi eh, maksudest kõrvale hoida, on leidnud eh, väga eh, negatiivse vastukaja Poolas rahva seas. näiteks suurte kaubandusettevõtete maksustamine on olnud tõsine probleem, sellepärast et väga paljud nendest maksavad väga vähe kui üldse maksu see oli äh, ka tõsiseks teemaks ja jutuaineks viimaste valimiste ajal ja, ja sellepärast, et äh, meie tänane valitsuserakond väga selgeid ettepanekuid tegi, õnnestus neid ka võimule saada. Poolas äh, loomulikult rahvas laiemalt öö, öö, kannatab äh, sellise maksupoliitika all ja seega me toetame õiglaseid maksusüsteeme, äh, mis praegu on väljakujundamisel Euroopa tasandil hargmaiste ettevõtete jaoks, kuid edu sõltub sellest, kuidas tehakse koostööd liikmesriikide vahel. eriti äh, on meile meeltmööda see, et Euroopa Komisjon on teinud jõupingutusi selleks, et ettevõtete tulud maksustatakse seal, kus see tulu tekib. seal, kus ähm, toimub ettevõtte äriline tegevus ehk siis riigis, kus äh, see kasum loodi. on teisigi valdkondi, millest ka Euroopa Komisjon on juba rääkinud, äh, on meie meelest äh, sellised, kus tuleb samme astuda, kuid ettevõtted on meil väga keerulised ja loomulikult eh, ettevõtted mõjutavad tihti need suured ettevõtted, eriti ettevõtete majanduslikku käekäiku. nii et väga raske on võib-olla neid seadusi, seadus, eh, vabandust, eh, seadusi ka ellu rakendada näiteks võib probleemiks olla sellesama ühtse konsolideeritud ettevõtte tulumaksubaasi rakendamine ja võib-olla võiks me rääkida siin äh, samm-sammuliselt äh, nende maksupoliitikate ellurakendamisest faaside kaupa. ja e, ühtse konsolideeritud ettevõtte tulumaksu kohustuslikuks äh, tegemise osas ma ütleksin, et seda ettepanekut tuleks äh, lähemalt analüüsida ja tuleb esitada väga konkreetseid hinnanguid selle kohta, et millised äh, ettevõtted peaksid minema selle süsteemi alla, äh, millised on määrad ja nii edasi. Poola on vastu igasugustele sellistele lahendustele, mis äh, hakkavad piirama aluslepingutes ette nähtud teenuste liikumise vabadust. eelkõnelejad rääkisid juba otsemaksude konsolid- äh,, harmoneerimisest. kuid äh, me ei tohiks unustada seda, et liikmesriigid on need, kes öö, äh, äh, omavad pädevust maksude üle oma liikmesriikides ja seega me ei peaks rääkima võib-olla kohustuslikest meetmetest, vaid pigem soovitustest. me tunneme rõõmu selle üle, et Euroopa Komisjon on teinud seadusandlikke ettepanekuid selles valdkonnas, kuid peavad järgnema süvitsi minevad äh, arutelud. Poola omalt poolt kindlasti vajab ka rohkem aega selleks, et kõige selle üle järele mõelda. ja lõpetuseks äh, tahaksin ma veel rõhutada seda, et meie oleme selle poolt, et äh, automaatse infovahetuse osas ja riigipõhise aruandluse osas äh, tuleks kiiresti astuda vajalikud sammud ja me kavatseme sellesse töösse omalt poolt ka panustada. Poola Vabariigi senat on ühtlasi selles, äh, sellel seisukohal, et tegelikult kõik tegevussuunad vajavad meie toetust härra esimees, suur tänu, ma pööraksin, pöörduksin nüüd meie kahe kaasraportööri poole kaks minutit teile kõneaega selgitamaks sellele, et mida teie ootate sellest arvamuste vahetusest ja millised on praegu veel lahendamata küsimused teie jaoks ja, ja milliseid küsimusi tahaksite esitada kolleegidele. Jeppe Kohvot, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ka minul po-, minu poolt suur tänu kaasraportöörina neile rahvusparlamentide liikmetele, keda on täna nii arvukalt siin kohal, et leidsite aega tulla Brüsselisse sellel teemal arutelusid pidama, see teema on tähtis ja huvitav teema. tegelikult on ju tegemist äh, siseriikliku pädevuse alla mineva teemaga, maksude kogumine ja maksumäära seadmine, kuid maailma majanduses on teekord, kus on näha, et isegi äh, vaatamata sellele, et see pädevus lasub liikmesriikidel, on, on selle pädevuse rakendamine teinekord problemaatiline, sest et äh, Äh, rahvusvahelised ettevõtted tegutsevad nii, nagu nad tegutsevad ja Panama leke on toonud välja ka selle, et isegi üksikisiku tasandil on see problemaatiline. Euroopa Parlament parlamentide liikmete ühtne ülesanne on see, et meil oleks uuesti see jõud koguda kokku need maksud, mis tuleb kokku koguda ja meie peame jällegi võitlema selle eest, et maksuõiglus oleks jalule seotud ettevõtete ja üksikisikute jaoks liikmesriikides. komisjon selgitas tänast olukorda ka väga hästi, vaatame näiteks ühte näidet, VKE-de maksukoorem. see on kolmkümmend protsenti kõrgem kui eh, hargmaiste ettevõtete maksukoorem. De facto tähendab see tegelikult seda, et konkurents ei ole õiglane väga suure osa jaoks meie ühiskonnas, VKE-de jaoks, VKE-d on ju need, kes loovad enamuse töökohti Euroopas. Neid ne,, loovad need töökohad, mida me nii hädasti vajame. ja Panama leke. see ei ole meie takskomisjoni eh, mandaadi alla minev teema, kuid läbipaistvus küll ja koostöö riikidega on meie jaoks oluline ja uute reeglite väljakujundamisel peab olema äh, Euroopa Liit väga tugev Äh, mängur selleks, et ambitsioonikad eesmärgid võetaks vastu rahvusvahelisel tasandil. mul rohkem kahjuks ei ole kõneaega, kuid ma arvan küll, et see on teema, mis on meie kõigi jaoks oluline ja ühtne. me peaksime üheskoos sellele rünnakule astuma, niimoodi saadab meid ka edu. Panama paljastused, äh, LuxLeaks ja SwissLeaks, äh, kõik on meile kasulikud arengud ja ootan suure huviga teiepoolseid seisukohti ja märkuseid suur tänu, härra raportöör, ja nüüd annan sõna kaasraportöörile Mihhail Toilerile, palun. Merci, monsieur president suur aitäh, äh, härra esimees, äh, kallid kolleegid rahvusparlamentidest, kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline äh, teie kohalolek siin on, üheksateist liikmesriiki on siin täna esindatud ja see on väga oluline, ma usun, et me saame midagi saavutada ainult siis, kui me ühiselt koostööd teeme takse üks ja takse kaks raportöörina tahaksin välja tuua takse kaks komisjoni peamised tulemused näiteks kaks äh, on äh, näinud, et kakskümmend kaheksa maksusüsteemi on minevikus tekitanud selliseid lünki, mis on äh, Äh, äh, olnud ära kasutatud äh, enamjaolt just hargmaitse, hargmaiste ettevõtete poolt ja kui me tahame seda peatada, siis meil on vaja ühtset turgu, kus oleks kapitali liikumise vabadus, kuid kus oleksid siiski teatud reeglid paigas ja seetõttu on meie ettepanek selline, et Euroopa Liidul oleks välja töötatud ettepanek, näiteks automaatne teabevahetus, mis on üldsegi juba tehtud, ja siis ettepanekud ka, mis puudutavad ettevõtete ühist konsolideeritud tulumaksubaasi, ehk see, ehk et äh, maksubaasi ei õõnestataks ja kasumit ei paigutataks ümber äh, ja äh, lisaks sellele on veel väline dimensioon, takse ühes me sellega tegeleda ei saanud see puudutas siis kahekordse maksustamise leppeid, maksuparadiisi ja praegu on see protsess nüüd käimas seoses ka Panama leketega ja meiepoolne ettepanek on see, et iga kasu, mis Euroopa Liidust välja läheb, peaks vähemalt ühe korra olema Euroopa Liidus maksustatud. kas seda siis tehakse nii-öelda välja suunduva maksu näol või muu süsteemi abil, siis seda peab veel arutama. mina ootan äh, pikisilmi teiepoolseid küsimusi ja meie arvamuste vahetust ja ma julgustan teid leidmaks üht äh, ühtseid äh, lahendusi selleks, et PEPS projekti ellu rakendada, sellepärast et agressiivse maksudest kõrvalehoidumise tõttu saab kahjustada ka ühtne maksubaas ja ühtne maksusüsteem, aitäh! suur tänu. nüüd siis arvamuste vahetuse osa ja alustan sellest, et äh, sõna saavad äh, kahe riigi esindajad, kes äh, saatsid kirjaliku seisukoha meile kõigepealt. Lord Davis Stanfordist, Briti alamkojast, härra Stanford saatis meile kirjaliku avalduse ka, aga Lord Davis austab kohalolekuga meie tänast kohtumist ja mul on väga hea meel, et vana sõber on jällegi meie seas, Lord Davis, palun, kolm minutit suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh teile, suur aitäh ka komisjonile ja eesistujariigile selle eest, et meil on see võimalus täna siin seda arutelu pidada. ma tahaksin omalt poolt teha võib-olla negatiivseid kommentaare, aga ma loodan, et need on ka abiks ja siis ma mm, hiljem tulen välja ka positiivse kommentaariga. ma arvan, et äh, siin meie ees olevas dokumendis on keelelisi segadusi, siin äh, viidatakse agressiivsele maksuplaneerimisele ja maksustamisest vältimisele ja Äh, küsimus on selles, kas nendel kahel terminil on erinevus või nad on samad. Äh, ma leian, et äh, me teame, et maksudest kõrvalhoidumine on ebaseaduslik, kuid kuidas me peaksime maksuplaneerimist ja maksu vältimist ühest küljest ja maksudest kõrvalhoidumist eristama teisest küljest? ja äh, me räägime ju olulistest õiguslikest dokumentidest ja need tuleb korrektselt vormistada ja ma leian, et siin on ka tegelikult praktilisi äh, segadusi ähm, võib-olla ideaalses maailmas peaks äh, maksuküsimused olema Euroopa Liidu otsustada, aga nagu meile täna siin öeldi, siis see nii ei ole, praegusel hetkel on see liikmesriikide pädevuses ja tegelikult on Euroopa Liidu jaoks ohtlik äh, jätta mulje, nagu ta saaks äh, lahendada selle probleemi, kui ta tegelikult seda ei saa, kui ta ei ole selleks suuteline, see toob kaasa ainult pettumuse ja Äh, näiteks võib juhtuda, et äh, maksustamine vältimine võib äh, muutuda maksudest kõrvalehoidumiseks. igal juhul töö peavad ära tegema liikmesriigid koha peal, mina võin omalt poolt tulla ka välja mõningate soovitustega, näiteks viia sisse üldine maksustamise vältimise tagamise süsteem, meie Ühendkuningriigis oleme seda saavutanud, võitlemaks selliste ettevõtete nagu Starbucks ja Google ja Äh, maksuamet äh, äh, on saanud seda nüüd ära ka kasutada Ühendkuningriigis ja ma arvan, et see oleks kasulik ka Euroopas laiemalt, aga nagu ma ütlesin, siis Euroopa Liit ei saa seda ise otsustada, seda peavad tegema liikmesriigid ise. ja positiivne asi nüüd ka Äh, mulle valmistab küll muret see, mida Euroopa Liit tahab teha maksuküsimuses, nagu ma just ütlesin, kuid äh, ma arvan, et samas on oluline Euroopa Liidul teha tööd selleks, et tagada läbipaistvus ja see on nende direktiivide puhul väga oluline. Äh, just see, mis puudutab läbipaistvust ja info avalikustamist, see on väga kasulik ja ma tahaksin veel kaugemalegi minna. näiteks kui vaadata esimese lehekülje lõiget neli, esimest lõiku seal, seal öeldakse, see ettepanek äh, äh, nõuab, et parlamendisaadikud avalikustaksid ja nii edasi ja seal edasi öeldakse, et äh, avalikkusele ei tohiks jällegi avaldada ja siin on juba ainult seletuskirjas vastuolu olemas mina leian, et info tuleks avalikkusele kättesaadavaks teha ja ja siin on seitsesada viiskümmend äh, miljonit käibena välja toodud, mina leian, et see arv on liiga suur, see äh, käive on liiga suur, me peaksime mõtlema mingisuguse muu äh, klassifikatsiooni siin välja, kas püür, börsiettevõte või, või ja, ja samas Äh, äh, börsiettevõtetel on palju aktsionäre, osanikke, kes äh, tahaksid teada infot, ka kliendid on kindlasti sellistest infokildudest huvitatud. oluline oleks minna veelgi kaugemale info avalikustamise ja läbipaistvuse tagamise valdkondades, aitäh! Euh, suur aitäh teile ja nüüd annan sõna härra Pierre Alamuele, kes on Prantsuse Rahvusassamblee rahanduskomisjoni aseesimees. suur aitäh, härra esimees! ma rõõmustan selle üle, et Euroopa Liidus on kiiresti edasi liigutud võitluses agressiivse maksuplaneerimise vastu. kolm aastat tagasi tuli G kakskümmend välja maksubaasi vähenemise vastase kavaga ja eeldada võis, et seda teemat on siin Euroopa Liidus üsna raske arutada, sest et maksuküsimus nõuab ühehäälsust Euroopa Liidus. kuid äh, meie Prantsuse Rahvusassamblees oleme sidet pidanud teiega siin maksuküsimuste erikomisjonis teie töö algusest peale ja tundub, et edasiminekut on. Euroopa Liit peab väga ette või eeskujulikult ellu rakendama Pepsi ettepanekuid, sest et loomulikult me soovime, et turg toimiks hästi, et konkurents toimuks õiglaselt. no teiselt poolt Euroopa Liidu alustalaks ongi ju liikmesriikide vaheline solidaarsus ning liikmesriikide vaheline solidaarsus ei luba mingisugust koostöö vältimist ja ma arvan, et selline agressiivne maksuplaneerimine tegelikult on kahjulik Euroopa Liidule tervikuna. sest hargmaised ettevõtted põhimõtteliselt saavad ju vältida maksu, maksude maksmist, samal ajal kui VKE-d peavad seda ka tegema. Pepsi ellurakendamine peab jätkuma sama eeskujulikult Euroopa Liidus kui me vaatame näiteks Euroopa Liidu poolseid ähm, riigi, riikide kaupa äh, aruandmise ettepanekuid ja nii edasi, siis tegelikult on Euroopa Liidus mindud hoopis kaugemale kui teistes OECD äh, piirkondades nüüd edasi, aga äriühingute ähm, tulumaks, see on siin juba teada-tuntud teema, see teema on väga oluline Euroopa Liidu kontekstis, majandusliidu kontekstis, majandus- ja rahaliidu kontekstis. ja tegemist on tõesti väga põhimõttelise teemaga, sest et tegelikult, kui seda täielikult ellu rakendada, siis kaoks ära igasugune võimalus ettevõtetel vältida maksude maksmist, see suurendaks ka läbipaistvust kodanikele, nii et tegemist on siin väga põhimõttelise meetmega Euroopa Liidus. ja ka teie komisjon võiks just nimelt selles suunas liikuda, tänan! suur aitäh teile ja nüüd annan sõna Danuta Hübnerile Euroopa Parlamendist, kolm minutit, palun. kas kaks või kolm minutit? kolm. suur aitäh! mina tahaksin alustuseks öelda järgmist, jah, loomulikult äh, viimase kahe aasta jooksul me oleme rääkinud siin ettevõtete maksustamisest, siis me oleme lähtunud siin dramaatilistest sündmustest, aga kui me äh, rakendame ellu direktor Questi tutvustatud paketti, siis me tegelikult lähme kaugemale sellest, et me võitleme vaid siin nende drastiliste sündmustega, vaid ikkagi paneme paika korraliku laiema struktuuri. nüüd mina tahaksin tõstatada siin äh, paar aspekti, mis on jällegi seotud sellega, mida Steven Quest ütles. tasakaal ettevõtete maksustamise eh, osas siin liikmesriikides ja siis edasi juba Euroopa Liidu tasandil nii et siin tuleb leida tasakaal, nii et ma usun, et siin on see juba leitud selles osas, et mida teha siis riiklikult ja mida teha Euroopa Liidus, see on siin üks põhimõtteline aspekt, aga tegelikult on meil väga erinevaid poliitilisi ning õiguslikke instrumente. me peame endiselt neid edasi ka kasutama ja seda erinevatel tasanditel, meil on vaja väga tihedat koostööd ning järelevalvet nüüd ähm, teine teema, millega tahaksin tegeleda, on järgmine. meil on vaja palju rääkida siin demokraatlikust legitiimsusest, kui me räägime maksustamisest ja tegelikult äh, maksuküsimustes rohkemgi kui teistes poliitikavaldkondades. ja siin nüüd äh, jah, sekkub Euroopa Parlament Euroopa tasandil, kuid samuti rahvusparlamendid riiklikul tasandil Ähm, et tagada demokraatlik legitiimsus maksusüsteemides, nii et maksusüsteemid oleksid selged, arusaadavad, läbipaistvad ning igasugune äh, rikkumine oleks võimatu. nüüd äh, teiselt poolt ei tohiks aga siin rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament teha kuidagi topelttööd. me peaksime soodustama meievahelist poliitilist dialoogi ja siin tahaksin veel kord viidata sellele, mida ütles Steven Quest, kes ka rääkis meievahelisest koostööst, ka meie arvame, et seda tuleks veelgi tihendada, kuid rahvusparlamendid on ju need, kes otseselt rakendavad ellu OECD soovitusi ning võtavad Euroopa Liidu õigusakte, direktiive ja nii edasi üle siseriiklikku õigusesse ning teostavad ka järelevalvet selle üle, kuidas seda kõike ellu rakendatakse. nii et nii ehk naa, mida iganes me Euroopa Liidu tasandil ka ei tee, siis väga suur osa sellest vastutusest jääb endiselt rahvusparlamentidele. suur aitäh, Danuta, nüüd on sõna jällegi Rahvusparlamendi esindajal, kelleks on Pedro Saura Hispaania saadikute kojast, palun, kus te olete? kolm minutit, palun. suur aitäh teile, härra esimees minu arvates on meil tänapäeva maailmas ikkagi ülemaailmsed ähm, väljakutsed ja seega peavad meie parlamendid olema ka sellised ülemaailmsed parlamendid ning maksudest kõrvalehoidmine on jällegi üks selline ülemaailmne teema ja me peame sellele reageerima ka rahvusvaheliselt ja seega siinkohal ma rõõmustan selle üle, et teie erikomisjon, parlament, Euroopa Parlament laiemalt ning Euroopa Komisjon on mõistnud seda, et meil on vaja rahvusvaheliselt võidelda õiglasema maksupoliitika eest. me räägime siin ju ühiskonnamudelist laiemalt ja me räägime ka ka sellest, kuidas me saab, pääseme välja sellest mm, majanduslikust äh, seiskumisest, sest et see kõik on ju seotud samuti ebaõiglusega ühiskonnas laiemalt, nii et jah, olete teinud tublit tööd ja õnnitlused minu poolt teile. me soovime loomulikult, et ka Panama skandaali kasutaksime me ära positiivselt ja me kasutaksime seda selleks, et töötada välja selline ülemaailmne maksustrateegia. Hispaanias oleme me samuti nõudnud uurimiskomisjoni loomist Panama skandaali uurimiseks ja lõpetuseks ütleksin äh, veel seda, et siin on mõned teemad, mis meie arvates on äh, eriti olulised. ja nendes küsimustes peaksime me edasi liikuma järjepidevalt. kõigepealt, äh, kui me räägime ettevõtete ühtlustatud maksubaasist, see on samm, mis tuleb astuda, tuleb kasutada ära praegust hetke. me oleme näinud, kuidas juba aastaid on venitatud selle poliitika ellurakendamisega, kuid just nimelt nüüd on ju jõudnud kätte soodus hetk ikkagi selle sammu astumiseks. nii et me peame minema veelgi kaugemale sellest, mida on nõudnud OECD. edasi Euroopa Liidu poolne maksuparadiiside nimekiri, see oleks jällegi oluline samm edasi, jällegi kasutagem ära seda praegust soodsat hetke nii et tundub, et siin käib selline maksualane konkurents, et kes vähem maksu nõuab ja see paneb, seab ju ohtu nii majandusliku kasvu kui tegelikult meie ähm, poliitilise süsteemi ellujäämise rahvusvaheliselt tervikuna. veel ka automaatsest teabevahetusest, ka siin küsimuses peaksime minema kaugemale. me peaksime ikkagi leidma selle äh, ettevõte või isiku, kes tegelikult saab selle kasumi. nii et selleks on mõeldud see automaatne teabevahetus. ja kohe ka lõpetan, me peame olema ambitsioonikad, sest et äh, on selleks viimane aeg ja äh, seda nõuavad meilt ka rahvusvahelised äh, erinevad väljakutsed. suur aitäh, härra esimees! suur aitäh! viimane punkt, mille tõstatasite on kindlasti jah, see ilmselge järeldus, millele me kõik peame jõudma pärast Panama skandaali ja nüüd vabandan, kui teie nime kehvasti hääldan, aga härra Dylan Bosic, Sloveenia esindaja, palun, teil on sõna. besedo. no cher kolleeg, pour trois minut. naj uvodoma povem, da je Slovenija. suur aitäh alustuseks äh, ütleksin kohe ära, et Sloveenia on jõudnud äh, maksupoliitikas äh, juba üsna kaugele, kuid me oleme loomulikult avatud igasugustele kaasaegsetele meetmetele. me kõik teame, milline võib olla võimalik kahju, kui ei ole riigis korralikku maksupoliitikat, aga meie saime kannatada majanduskriisi käes ja väga oluline on see, et maksutulu ka meieni jõuab, kui makse tuleb maksta. nagu öeldud, siis on meie süsteem korralik, kuid siiski on meil ka raskusi. näiteks andmevahetuse osas ja andmete kogumise osas eriti siis, kui andmeid on vaja edastada kiiresti, nii et selle aja peale, kui meie andmed jõuavad Maksuametile ja kui need läbi vaadatakse ja kui ähm, kurjategijad, ähm, isikud tuvastatakse, siis on kõik juba vahepeal ära korraldatud meil on probleeme ka näiteks ümberpööratud tõendamiskohustusega, meil on äh, mitmeid selliseid seadusi, mis võimaldavad meil täpselt kindlaks määrata selle, mida iga maksumaksja teinud on või ei ole. nüüd siis äh, veidi provotseerivalt, äkki meie süsteem on juba aegunud selleks ajaks, kui me selle ellu rakendame. maksuparadiisid on siin mõned juba mitukümmend aastat vana ja alles nüüd meile on see teema kohale jõudnud. loomulikult on infotehnoloogiliselt võimalik leida erinevaid lahendusi, kuid need offshore süsteemid mis siiamaani on olnud kuidagi avalikus sfääris, siis nüüd liiguvad juba erasfääri edasi, kasutatakse krüpteeritud informatsiooni edastamist ja mida kõike veel, nii et kas me suudame sellega sammu pidada. ja äh, veel üks aspekt, me peaksime kindlasti arvestama ka arenguriikidega, jah, me peame neid abistama, aga kui me suudame hallata maksuteemat hästi, siis tegelikult oleks meie abi mõju hoopiski tõhusam. nii et äh, peaksime abistama neid ka äh, maksuküsimustes ja seda väga praktiliselt. Äh, näiteks võib tuua Nigeeria. Nigeerias on maksutulu umbes kümme protsenti SKT-st ja see ei ole küll kuidagi vastuvõetav täna. suur aitäh teile, kallis kolleeg, ja väga asjasse puutuvad märkused ning komisjoni maksudirektoraadi direktor võtab ka teatavaks selle, et teil on kahtlusi andmete vastastikuse edastamise osas, uus tekst praegu küll veel ei kohaldu, aga siiski, ja nüüd annan sõna sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Peeter Simonile sõna. ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende! suur tänu, härra esimees! Lu-, ma tahaksin äh, liituda sellega, mida ütles härra Kofod. kõigepealt on väga kena, et tänane kohtumine aset leiab äh, siseriiklike parlamentide esindajatega, kellel tegelikult on äh, seadusandlik pädevus maksuasjades ja sellist pädevust Euroopa Parlamendil ju ei ole. aga samas on see tõendiks ka sellele, et enam siseriiklikul tasandil ei ole võimalik neid probleeme lahendada sest et äh, see, kui äh, igaüks tegutseb omapäi, tähendab seda, et ühtset äh, raamistikku ei ole võimalik tekitada. on väga oluline, et me koostööd Euroopa tasandil teeme, paljud kõnelejad on seda täna rõhutatud, aga sama oluline on minu meelest ka see, et me ei räägi mitte ainult oma naabritega äh, vasakult paremalt, äh, põhjast ja lõunast näiteks, äh, et äh, me ei tee koostööd maksu eelotsuste osas või et me ei räägi riigipõhises aruandluses ainult otseste naaberriikidega, vaid et on oluline, et see info jõuaks ka Euroopa Komisjoni. miks? on ju näha Äh, näiteks äh, LuxLeakside, Amazoni ja teiste skandaalide puhul, kus äh, komisjon on praegu alustanud rikkumismenetluse, et kui lihtne on, kui oluline on see, et see instants, kes on ju aluslepingute valvekoeraks, nii-öelda politseiks Euroopa Komisjoni tasandil, ähm, et ta saaks oma tööd korralikult teha kontrollida seda, et kas liikmesriigid peavad kinni eeskirjutatus, kirjutustest. kui nüüd on nii, et Euroopa Komisjonil ei edastata täies mahus informatsiooni, siis äh, see tähendab ju seda, et liikmesriigid võtavad Euroopa Komisjonilt võimaluse uurida äh, olusid ja midagi ette võtta, on väga palju liikmesriigid, riike, teie endi valitsused, kes seda ei soovi, et komisjonil see pädevus ja info oleks ja ma kutsuksin teid kõiki üles, et mis iganes me siin praegu arutame, eh, vaatamata sellele, et me vastastikku siin räägime sellest, kui oluline on koostöö, et ka need inimesed, kellel on vaja ülevaadet kõigest eh, selleks, et tagada see, et kõik oma kohustustest kinni peavad, saaks info kätte. et äh, et kõik peaksid mängureeglitest kinni, et nad saaksid oma tööd teha ja ma paluksin neid toetada, aitäh. Merci, Peter no,. suur tänu, Peeter. nüüd äh, jällegi rahvusparlamentide esindajate käes kord Timo Araka Soomest saab järgmisena sõna Eduskunda nimel suur tänu, suur tänu, härra esimees, mina tahtsin teie tähelepanu pöörata tõsiasjale, et võitlus maksudest kõrvalehoidmise ja maksubaasi hävimise eest ei puuduta otseselt maksustamist ega ka õhtusel ühtlasi äriseadustikku. Soome parlamendis käivad praegu väga tulised arutelud selle üle, kuidas Euroopa äh, Äh, määrust üheksasada üheksa äh, väärtpaberide keskdepositooriumite osas rakendada. nimelt räägime sellest, äh, mis lä-, räägiti läbi ka siin Euroopa Parlamendis, ka siin täna on kohal mõned Äh, Soome saadikud. nimelt artikkel kuuskümmend, kolmkümmend kaheksa Soomes, Norras ja mõnes teistes riikides äh, kasutusel olev äh, erisüsteem. nimelt peavad kõikide väärtpaberite omanikud olema otseomanikud ja see tähendab seda, et info nende väärtpaberite omanike kohta on reaalajas ka kättesaadav kõigile. ma ei laskuks siin poliitilistesse aruteludesse praegu äh, aga kantakse muret, et määruse rakendamine tegelikult Soomes muudaks olukorra läbipaistva, paistmatumaks, sest et nüüd oleks võimalik väärtpaberite omandus üle kanda välismaa, välismaale. tõsiasi, et me seda arutelu üldse peame, on muidugi suur samm edasi, kuid meie jaoks on väga oluline, et kõik varad oleksid äh, konkreetselt seostatavad konkreetsete isikutega ja kehtiksid samad reeglid üle terve Euroopa. Panama paljastused äh, toovad muidugi esile selle, et meil peaks olema läbipaistvust rohkem, kuid traagiline on see, et äh, võib tekkida Euroopa seadusandluse vastuvõtmisega teinekord ka oht, et läbipaistvus väheneb. see määrus on nüüd kõigest kaks aastat vana kuid kogu äh, keskkond on vahepeal muutunud, ambitsioonid on seatud kõrgemale ja seega ma kutsuksin Euroopa institutsioone üles vähemalt mõtlema sellele, et kas ei peaks äh, väärtpaberite keskdepositooriumite alast seadusandlust äh, tugevdama, toestama selleks, et see Soome arutelu praegu oleks aegunud ja et äh, meie süsteem muutuks reegliks. ilma läbipaistva rahandussüsteemina, süsteemita ei saa me rääkida ka äh, läbipaistvast maksusüsteemist. suur tänu, kallid kolleegid, nagu ma aru saan, siis äh, Soomes on rakendusel süsteem, mis tagab täieliku läbipaistvuse väärtpaberite omandi osas ja seega teie ettepanek on see, et kui meil see läbipaistvus on tagatud, siis miks mitte see võtta üle ka mujal Euroopas. no vot, see ongi selliste kohtumiste mõte teinekord, et me õpiksime teineteise kogemusest. et me räägiksime ühelt poolt seadusandlikest eelnõudest Euroopa tasandil või Euroopa soovitustest, aga teiselt poolt me peame rääkima ka nendest punktidest, mis küll on liikmesriikide pädevuses, ja jagaksime lihtsalt häid kogemusi ja õpiksime sellest, kuidas teevad asju teised. aga nüüd annaksin sõna Austria esindajale. härra Fuchs saab järgmisena sõna. austatud härra esimees, austatud parlamendisaadikud, meie kodanike ja VKE-de jaoks on maksukoorem praegu palju suurem kui hargmaiste ettevõtete jaoks keskmiselt. see ebaõiglus ja konkurentsi piiramine, sellele tuleb lõpp teha tuleb võtta meetmeid selleks, et tegeliku maksumäära puhul oleks tagatud õiglus ja läbipaistvus lähistur-, siseturul. see on äärmiselt vajalik ja seega äh, pakett maksudest kõrvalhoidmise osas on väga tervitatav samm õiges suunas, kuid see samm, sellele peavad järgnema paljud teised ma mõtlen siin näiteks Euroopa Ühenduse ülesele ettevõtlustulumaksu baasile mis äh, võiks äh, olla siis kõigile ühtne ja selles äh, kontekstis on oluline see, et pädevus jääks siiski aga liikmesriikidesse maksukogumise pädevus. nüüd äh, läbipaistvus äh, on üks äh, võtmeelement maksudest kõrvalhoidmise vastu, teises osas maksustamine seal, kus tulu tekib. Need on väga olulised punktid, kui me tahame tagada õiglasema maksustamissüsteemi. automaatne infovahetus maksu eelotsuste osas, millel oleksid, millel on riike ületavad öö, ähm, Äh, mõjud on küll vajalikud, sellest ei piisa, tuleb tagada ka ülejäänud info, automaatne infovahetus ja liikmesriigid peavad tegema rohkem koostööd omavahel. hargmaised ettevõtted, kellel on peakorter Euroopa Liidus või kes, äh, kellel on äriline tegevus Euroopa Liidus, peavad äh, maksma makse kohustuslikus korras seal, kus nad tegutsevad Need andmed ei peaks olema kättesaadavad ainult maksuametitele, vaid jõudma ka laiema avalikkuse ette. see suurendaks kodanike usaldusväärsust äh, liikmesriikide maksusüsteemide vastu. välja pakutud äh, direktiiv maksudest kõrvalehoidmise vastu peaks minu meelest olema neutraalne seadusandlikus mõttes ja äh, välismaiste ettevõtte ja hargmaiste ettevõtete puhul võiksime me rääkida sellest, et äh, süsteem peaks olema nii lihtne, et ei oleks võimalik sellest mööda minna ja et ei makstaks ainult seal, kus maksumäär on kõige madalam. Äh, maksuparadiisid tuleb surve alla panna üle terve maailma, põhimõtteliselt ei ole majanduslikus mõttes mitte mingisugust mõistlikku põhjust, miks peaks üldse oma vara kantima maksuparadiisi, suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg! olnud nüüd siis jällegi kord käes Euroopa Parlamendi saadikute käes. ainult üks äh, esindaja muuseas soovib veel sõna rahvusparlamentidest. aega meil on muuseas. nii et kui keegi teist soovib veel sõna, kui te veel sõna ei ole soovinud, võib-olla võite uuesti võtta sõna ka, kui soovite, sest aega on. andke siis igal juhul märku et igalühel oleks võimalus äh, oma seisukohta avaldada, nagu ikka, sest et äh, täna meil aega on erakorraliselt. aga nüüd siis äh, Euroopa Parlamendi poolt ECR fraktsioonist saab sõna härra Bernt Luke, kes saab sõna kolmeks minutiks. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma pean vabandama, aga mul on hääl veidi ära ma ei ole isegi kindel, kas ma üleüldse sõna saan võtta. kas te saite Küprosel külma, me olime ju äsja seal. jah, ma olen tõesti külma saanud. austatud daamid ja härrad, aga ma püüan siiski sõna võtta. kõigepealt ma pean ütlema, et mul on väga hea meel selle üle, et äh, ma siiski pean vabandama, tundub, et ma ei saa siiski sõna võtta. It's a pity. Is there another... väga kahju. kas äh, antud fraktsioonil on äh, mõni äh, saadik kohal, kes tahaks sõna võtta? ei? Mihhail Toire? jaa, mina olen siin. kas mina nüüd peaksin sõna võtma? jaa, suur aitäh ALDE fraktsiooni nimel tahaksin eh, mina praegu viidata sellele, et eh, takse üks komisjoni tulemused ja loomulikult EPS eh, projekti tulemused toovad endaga kaasa kaks aspekti meie jaoks. kõigepealt see, et me ei saa seda teemat lahendada riiklikul tasandil, sellele viitas ka Peeter Siimon, see tähendab seda, et Äh, selleks, äh, see, et riikliku tasandil agressiivse maksuplaneerimise vastu on võimalik võidelda, on olnud illusioon ja seetõttu peab äh, Euroopa Liit koos üksikute riikidega töötama välja siduvad raamistikud. riik riiklikud parlamendid peaksid äh, hoolega analüüsima seda, kas Peipsi äh, nõude ellurakendamine on piisav selleks, et äh, saada lahti agressiivsest maksuplaneerimisest. Briti ülemkaja esindaja ütles, et ei ole selge eristus maksustamise vältimise ja nendest kõrvalehoidumise vahel, jah, seda küll, aga meie leiame, et Äh, siin tuleb vaadata mõlema nähtuse mõju konkurentsile. Äh, näiteks äh, Iirimaal on kaksteist ja pool protsenti maksumäär, keegi seda küsimuse alla ei sea, tore oleks ka see, kui need kaksteist ja viis protsenti makse makstaks aga komisjon on uurinud riigiabi juhtumeid ja muid juhtumeid ja on selgunud, et Äh, mõningatel juhtudel on teatud ettevõtted suutnud vähendada oma maksumäära kuni null koma null viie protsendini ja see toob endaga kaasa ju konkurentsimoonutuse ja selliseid konkurentsimoonutusi me vaatame väga mureliku pilguga äh, siin Euroopa poolt. Euroopa äh, komisjon tuleb nüüd konkurentsi tagava institutsioonina siin mängu Ei Äh, ja selleks, et tagada nendele ettevõtetele, äh, kes ei äh, tegutse sellisel viisil, et neil oleks siiski tagatud võrdsed võimalused väikese keskmise suurusega ettevõtted peavad kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti rohkem äh, makse maksma kui suurettevõtted. ja nüüd, kui vaadata üleilmset digitaliseeritud majandust, äh, siis väga keeruline on äh, kindlaks määrata seda, kus kasum tekib, kus raha tekib, kus seda siis maksustama peaks ja maksueksperdid ja teadlased peavad nüüd mõtlema selles kontekstis selle peale, kas äh, me digitaalses majanduses ei peaks välja töötama hoopis uusi maksusüsteeme, aitäh. Merci, mon cher kolleeg. Alors, je donne la par-. suur aitäh. ja nüüd on sõna Hollandi senatist Margit Margit van Reige, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees. kõimepealt ähm, meiepoolsed kiitused selle eest, et te selle koosoleku olete siin korraldanud, selleks et oleks võimalik ähm, tihendada koostööd ja dialoogi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vahel. esimene asi, mida mina tahaksin välja tuua, on see, et äh, Euroopa Liit ei ole ju äh, siin maailmas ainuke osapool ja seetõttu on ääretult oluline, et Pepsi projekt oleks edukas. aga selleks, et ta saaks edukas olla, peavad teised OECD liikmesriigid, eriti just suuremad liikmesriigid, seda ka toetama, näiteks USA ja Hiina Rahvavabariik. nagu kõik me teame, siis äh, Äh, üks äh, tasakaalunihete põhjus äh, on USA maksusüsteem ja USA kongress ei ole siiani jõudnud üksmeelele selles osas, kuidas Ühendkuning, vabandust, Ameerika Ühendriikide ettevõtetega mm, seotud tulumaksusüsteemi muuta. ja USA ettevõtetel on selles kontekstis eelised et nad saavad seda süsteemi oma huvides ära kasutada, eh, kui nad eh, võõrsil toodetud kasumi oma kodumaale tagasi toovad. Eh, ja sel põhjusel kaks triljonit USA USA ettevõtete poolt toodetud dollarid on väljaspool USA-d, et seda ei maksustataks USA-s ja kui Euroopa Liit tahab Peipsi ettepanekud ellu rakendada ja seda kiirendatult teha, siis tekib küsimus, et kas USA seda kavatseb teha samal viisil, sellepärast et siin tekib äh, teatud paradoks. Äh, äh, ja see kõik ei ole stiimuliks USA ettevõtetele ja kui me tahame maksudest kõrvalehoidumise vastast paketti, eh, siis eh, siin eh, Hollandi esindajate koja esindaja juba ütles ka, mida on Holland seda teinud, et selleks, et Hollandi eesistuja oleks edukas oma tegevuses, siis võib-olla me peaksime jääma ainult Pepsi meetmete juurde ja mitte kaaluma neid nii-öelda ekstraid ja ma tean, et ma räägin siin ka ähm, äh, switch over klausli meetmetest äh, ja exit tax ähm, klausli meetmetest äh, ja muudest asjadest, need kõik tulevad siin mängu. ja me tahaksime lõpetuseks kolm asja veel välja tuua, kõigepealt läbipaistvus on tõesti väga olulise tähtsusega äh, see tähendab seda, et me kiidame Euroopa Komisjoni poolt tehtud ja Holland on juba ellu rakendanud riigipõhise aruandluse süsteemi esimesest jaanuarist. meil on ka äh, maksualaste eelotsuste vahetamise süsteem vastavalt Saksamaaga sõlmitud vastastikku mõistmise memorandumile ja äh, me oleme kahekümne kolme arengumaaga äh, asunud äh, muutma maksukokkuleppeid selleks, et neil oleks paremad klauslid vältimaks maksudest kõrvalhoidumist, kõrvalhoidumisest me peame olema oma tegevuses aga ka realistlikud. me oleme toomas sisse palju uusi reegleid ja eeskirju ja meil on vaja, et Maksuametid need ka tõhusalt toime, toimima paneksid. aga kas meil on kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis piisavalt vahendeid selleks, et see tõhusalt ellu rakendada, eriti mm, selles valdkonnas, kus Maksuametid peavad tegema koostööd ja automaatne äh, teabevahetus on küll väga tore, aga meil on vaja ka teenistujaid, äh, kes seda kõike praktikas äh, teeksid, aitäh! dernière remarque est particulièrement... Teine, teie viimane kommentaar on jah, tõesti eriti asjasse puutuv ja loomulikult ilmselt ei väljendu see probleem täpselt samamoodi kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis ja nüüd tagasi Euroopa Parlamenti ning Fabio De Massi vasakpoolsete nimel, palun. ja suur aitäh ma usun, et äh, Panama lekked nagu ka äh, LuxLeaks äh, meid aitavad tegelikult ja mina tahaksin oma fraktsiooni nimel tänada lekitajat, ta peab küll kohtu ette minema, kuid siiski. ja siin räägitakse hargmaitse, hargmaistest ähm, võimukatest ettevõtetest ja Äh, väikesed ettevõtted maksavad palju kõrgemaid makseid, näiteks Amazon või Google. aga me peame äh, võtma äh, arvesse ka seda, et OECD on sõlminud kaksteist topeltmaksustamise lepingut, mõned neist on ka Euroopa Liidu liikmesriikidega, näiteks Hollandiga sõlmitud. ja Äh, meie peame oma kodutöö ära tegema mm, ka USA kontekstis, näiteks teabevahetus kontekstis ja näiteks minu koduriik Saksamaa on äh, seda valdkonda keerulisemaks äh, muutnud, on siin edasiminekut takistanud, näiteks kui me räägime riiulifirmadega seonduvast, me ei räägi mitte ainult ainult äh, maksustamise vältimisest, vaid ka kriminaalsetest tegevustest, terrorismi rahastamisest ja nii edasi. mina tahaksin toetada seda, mida minu Briti kolleeg juba välja tõi, ma usun, et me peame äh, minema sammu kaugemale. Äh, mina ei usalda musti nimekirju, kahe tuhande üheksandal aastal on meil need juba olnud, härra Moskovitši ka räägis sellest, et Äh, äh, Portugalil on seitsekümmend viis riiki mustas nimekirjas ja Saksamaal ei olnud ühtegi. Äh, nii et vaatame siis, millised need mustad nimekirjad lõppude lõpuks ühiselt välja hakkavad nägema jah, need mustad nimekirjad on midagi, mida võib kasutada, aga neid ei saa võluvitsaks pidada. USA on näinud, näiteks teinud ühepoolseid samme teatud riikidega seoses aga meil on äh, vaja ka lisaks kõigele ettevõtteid puudutavat äh, karistusõigust äh, näiteks võivad sanktsioonidena tulla kõne alla ka pangalitsentsi tühistamine ja nii edasi ja ei saa lasta tekkida olukorral, kus ähm, Hollandis on Google, kus on ainult automaatvastaja, aga äh, ikka ettevõte seal tegutseb ähm,. me peame vaatama äh,, kuidas see kõik äh, mõjutab maksusüsteemi, me peame vaatama, milline roll on siin mängida miinimummaksumääral ja nii edasi. suur aitäh teile, kallis kolleeg, nüüd äh, lähme tagasi rahvusparlamentide juurde ja sõna on proua Wutersil Belgiast, palun. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, hartelijk dank voor dit. suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh selle kutse eest äh, siia kuulamisele ja suur aitäh selle arvamuse vahetuse eest, mis meil täna siin eh, liikmesriikide parlamentide vahel toimub ma usun, et me kõik oleme ühel meelel, et maksulüngad tuleb äh, kaotada ja seda selliselt, et hargmainsed ettevõtted ei saaks enam tulevikus äh, maksustamisest kõrvale hiilida. ideaalne lahendus oleks panna paika meetmed, mis tagaksid suurema läbipaistvuse ja parema teabevahetuse erinevate riikide maksuametite vahel. see on minu arvates väga olulise tähtsusega. halduskoostöö direktiiv, seda tuleb üle vaadata, me peame tegelema ka riigipõhise aruandluse küsimusega. ma usun, et need on just need sammud, mida meie omalt poolt koguhingest tervitame komisjoni ettepanek toob meie arvates kaasa suurema läbipaistvuse ja suurema teabevahetuse ja seetõttu ootame meie seda ettepanekut. kuid Ähm, ma tahaksin ka mõned kriitilised kommentaarid kuuldavale tuua. me peame kõigepealt äh, vaatama ka, äh, milline on olukord väikestes liikmesriikides. Äh, ma tean, et suurtel liikmesriikidel võib olla teistsugune nägemus, aga ka väikesed liikmesriigid peavad suutma jääda konkurentsivõimeliseks. ja seetõttu on oluline see, et nemad säilitaksid suveräänsuse maksuküsimustes. madalad maksumäärad äh, saavad ka kasu tuua meie VKE-dele. ma usun, et äh, eluterve maksukonkurents peaks jääma võimalikuks. veel üks asi, mida ma tahaksin välja tuua, on äh, seoses OSCD-s toimuvate arengutega. meie toetame täielikult seda, mida seal instantsis on ära tehtud meie arvates on ääretult positiivne see, et äh, pidevalt tegeletakse edasiminekuga, kuid Euroopa Liit ei tohi rahvusvahelise kontekstis silmi kinni pigistada. kui komisjon äh, paneb talle kohustused, mis lähevad kaugemale rahvusvahelisel tasandil kokkulepitust, siis me peame mõtlema selle peale, kas me mitte ei nõrgesta oma seisukohta üleilmsel tasandil see ei tohiks olla meie tegevuse mm, kõrvalnähuks. ja ähm, sellises väikeses riigis nagu äh, Belgias on äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ääretult olulised äh, riigi majanduses ja kõik otsused, mida me langetame, peavad olema sellised, et nad ei tekitaks VKE-dele lisahalduskoormust ma arvan, et äh, kui neid märkusi arvesse võetakse, saame me jätkata tööd õiglase äh, maksukeskkonna loomisel, aga me peame arvesse võtma ka seda, et madalad maksumäärad võivad väikestele riikidele olla väga olulise tähtsusega. suur aitäh ja nüüd äh, tagasi Euroopa Parlamenti. roheliste nimel on sõna Ernest Maragail, palun. suur tänu härra esimees. me oleme näinud Euroopa Komisjoni teatist, mis peaks katma nii maksudest kõrvalehoidmise kui ka maksupettused, aga ikkagi jääme me ilma miljonitest eurodest iga aasta. aga minu arvates endiselt võtame vastu meetmeid, mis ei lahenda siin eriti midagi, vaid pigem lapime siin auke, kui midagi parandame nii et kaduma läheb siin lausa miljardeid, nii et pool Euroopa Liidu eelarvest või siis terve see summa, mille me kulutame ühtekuuluvusfondide peale. nii et on selliseid riike, kus näiteks ähm, intellektuaalomandi või autoriõigusi ei maksta on selliseid riike, kus autoriõigusi makstakse, on jälle selliseid riike, kus võimaldatakse neid maksualaseid eelotsuseid ja neid, kus mitte. ja põhimõtteliselt võime me hinnanguliselt äh, siis arvutada välja see, mis toimub. nii et maksudest kõrvalehoidmine tuleb otseselt äh, sellest või siis äh, sada kakskümmend viis miljardit läheb iga aasta kaduma Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, äh, Saksamaa ja nii edasi, samal ajal kus riigid, kus on madalad maksud, Holland, ähm, Luksemburg ja nii edasi, nemad saavad jällegi viiskümmend miljardit, nii et sada kakskümmend miljardit läheb äh, kaduma, seitsekümmend miljardit sellest kahekümnest lähevad hargmaistele ettevõtetele, viiskümmend miljardit maksuparadiisile või riikidele, kus on madal maksu, maksamäär. nii et ilmselgelt ei piisa sellest, et siin ähm, avaldatakse mingisugused maksuparadiiside mustad nimekirjad või äh, nõutakse mingisuguseid muid tingimusi, meil on vaja mingisugust otsest Euroopa Liidu tasandil lahendust, sellepärast et kui me seda ei tee, siis äh, endiselt maksudest kõrvale hoitakse kõik äh, need kulud kanduvad üle VKE-dele, töötajatele ja lõppkokkuvõttes see, mis äh, siit kaduma läheb, äh, ilmub jälle pinnale kuskil kas Bermudal või Panamas või kuskil mujal. Euroopa Komisjon võttis algatusega luua uurimise komisjon, aga loomulikult on siin raske midagi tõsiselt uurida, kui samal ajal on tekkinud selline ebaterve uudishimu äh, Panama Papersi skandaali äh, tagajärjel. nii et äh, mõelgem siin Euroopa Parlamendis nii ja ka rahvusparlamentides, et selle asemel, et luua siin uurimiskomisjone, on meil vaja teha tõsiselt koostööd kas me suudame seda tegelikult ka teha, nii et see peaks olema see, millega me järgmistel kuudel tegelikult tegelema peaksime, tänan. Eh, suur tänu ja nüüd jällegi rahvusparlamentide juurde ja sõna on Rootsi parlamendi esindajal härra Daniel Sestratšitšil, jällegi vabandan, kui teie nime olen kehvasti hääldanud. suur aitäh, suur aitäh, et mulle sõna andsite. tegelikult äh, ei eeldanudki, et me suudaksime nii otseselt räägi, otsekohaselt rääkida sellest teemast täna. me teame, et maksudest kõrvalehoidmine on käinud juba pikemat aega. loomulikult ähm, on väga erinevaid arvamusi selles osas, kuidas seda äh, praktikas ära hoida. suur aitäh kõigile, suur aitäh eriti Fabio De Masile, kes, kelle sõnavõtt oli eriti huvitav ma usun, et meie liikmesriikidele ja ka piirkondadele, kohalikele omavalitsustele on oluline see, mida ütles Sloveenia kolleeg, et nimelt on maksudega kõrvalehoidmisega probleeme ka paljudel riikidel, kes ei ole Euroopa Liidus. komisjoni ettepanekust on ka selgelt näha, et läbipaistvusega seal piisavalt ei tegeleta, ometigi on see väga vajalik. on vaja et kõigil oleks ligipääs sellele informatsioonile, nii kodanikel kui ka ajakirjanikel, ametnikel, samal ajal on aga ka tähtis see, et milliselt, millistelt riikidelt nõutakse riigipõhist aruandlust. Euroopa Liidus me räägime ju neljakümnest miljonist ja tegelikult äh, peab kogu see informatsioon olema avalik, me peame minema kaugemale Euroopa Liidu piiridest. see on absoluutselt vajalik, kui me soovime, et nendel meetmetel oleks soovitud mõju. me peame avaldama survet äh, asutustele selleks, et meil oleks teada äh, ettevõtete tegelikud omanikud, nii et see on ka samuti seotud Panama Papersi skandaaliga. suur aitäh, Euroopa Parlamendi nimel on nüüd sõna Barbara Kappelil NF-ist, palun. suur tänu, härra esimees. maksudest kõrvale hoidmise võitlemise vastu ja agressiivse maksuplaneerimise vastu ei ole eesmärgiks mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka liikmesriikides ja tõesti eesmärgiks on äh, maksustamine seal, kus äh, äh, tulud tekivad, et oleks õiglane maksukonverents, konkurents, nagu juba täna öeldi, VKE-d maksavad kolmkümmend protsenti rohkem maksu kui hargmaised ettevõtted. ja siseriiklikud parlamendid, kõige rohkem tabab neid agressiivne maksu planeerimine OECD kohaselt jäävad äh, Maksuametitel miljardid saamata selle pärast äh, ja väga palju sellest rahast äh, valgub maksuparadiisidesse ja see Panama leke seda ka väga selgelt näitas. OECD BEPS algatus on äh, väga oluline samm edasi selle maailmaülese probleemi kontekstis. meil on vaja leida sellele ülemaailmsele probleemile globaalsed lahendused ja OECD viieteistpunktiline tegevuskava äh, hõlmab kolme parameetrit, äh, rahvusvahelised kokkulepped maksustamise osas, Äh, seadusandluse puudujääkide eemaldamine ja läbipaistvuse suurendamine. kakskümmend kuus Euroopa Liidu liikmesriiki on kokku leppinud juba äh, finantskontode osas äh, vabandust, kaheksakümmend kuus liikmesriiki on juba kokku leppinud automaatses infovahetuses. ameeriklased tulevad nüüd ka ilmselt paati pärast Panamat. ja vastu on võetud ka Euroopa Liidus maksudest kõrvalehoidmise Äh, pakett, äh, need kolm eesmärki on samad nagu OECD puhul ja eelmisel nädalal tehti siis äh, ettepanek läbipaistvusregistri osas riigipõhise aruandluse sisseviimiseks rahvusvaheliste ettevõtete jaoks. ka nende maksude osas, mis tuleb siis maksta Euroopa Liidust väljaspool. Euroopa Parlamendis on väga olulised kaks raportit arutelu läbipaistvuse osas ja mm, ja maksudest kõrvalehoidmise osas, ehk siis seesama riigipõhine aruandlus äh, ettevõtete puhul, kelle käive on äh, suurem kui seitsesada viiskümmend äh, miljonit, kuus, kuus tuhat viissada ettevõtet läheksid selle seaduse alla ja Econis kaheksandal märtsil meie majanduskomisjonis selles ka juba kokku lepiti, et see aruandlus peaks olema kohustuslik Euroopa Liidu liikmesriikide vahel aastast kaks tuhat seitseteist. aga sellest ei piisa meil oleks tegelikult maailmaülest võrku, et läbipaistvusregistrid oleks omavahel ühendatud äh, ja samamoodi meil on vaja ülemaailmset registrit ka äh, riiulifirmade osas äh. neljas rahapesuvastane direktiiv äh, näeb ette liikmesriikide jaoks sellise nimistu juba. ja samuti maksuparadiiside must nimekiri, ka see on väga vajalik ja ette on nähtud ka siis äh, meetmed äh, kasumi ümberpaigutamise osas ja nii edasi. täna sellest kõigest ka juba rääkisid rahvusparlamentide esindajad, eriti Itaalia kolleeg, et meil peaks olema paigas ka väga selged äh, definitsioonid digitaalsete ettevõtete ähm, rahastamise küsimus, nii nagu ütles Ungari kolleeg, on samuti väga oluline. suur tänu, kallis kolleeg! suur aitäh! ja Tšehhi senatist härra Sednek, palun. kus te saalis olete? suur tänu räägin Tšehhi senati nimel ja meie oleme üritanud tõhusamalt maksustada suurettevõtteid. loomulikult arutame me senatis kindlasti süvitsi ka Euroopa Komisjoni ettepanekuid, me loomulikult toetame igasuguseid meetmeid, mis on suunatud maksudest kõrvalehoidmise vastu sellepärast et maksudest kõrvalehoidmine moonutab turgu, vähendab riigi tulusid ning moonutab ka konkurentsitingimusi kuid ähm, tuletaksin meelde, et ähm, otsene maksustamine on liikmesriikide pädevuse valdkonnas, kuid siiski me peame leidma viisi, kuidas tõhusamalt maksustada ettevõtteid ning seega on koostöö Euroopa Liida, Liidu tasandil äh, vajalik. komisjoni ettepanekutes äh, peaksid olema meetmed, mis aidatavad võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu ning ka igasuguste muude Euroopa Liidust äh, maksutulude või vabandust, ettevõtte tulude väljaviimise viiside vastu. nüüd äh, aga ettepanekutes ei räägita ajagraafikust ning Tšehhi Vabariigis on selle kõige elu rakendamiseks vaja üsna olulisi seadusandlikke muudatusi. seega me paluksime siin kaheaastast perioodi. me toetame uut strateegiat paremaks maksu haldamiseks, mis tugineb koostööle Euroopa Liidu liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel. me toetame ka komisjoni ettepanekut teha koostööd meie partneritega rahvusvaheliselt, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu. nagu siin juba kuulda on olnud, oleme ka meie nõus sellega, et luua nimekiri riikidest, mis võimaldavad maksudest kõrvalehoidmist läbi agressiivse maksuplaneerimise ja seda teiste nõrgema majandusega riikide arvelt. Euroopa Liit peab avaldama survet maksuparadiisidele ja kindlasti oleks abi sellest, kui loodakse nimekiri ka ettevõtetest, kes selliseid maksurežiime kasutavad suur aitäh ja Anna Koomes, palun Euroopa Parlamendi nimel uh,. Yes, indeed uh,, we know what we should do. jah, me teame, mida me tegema peame. me peame tegutsema proaktiivsemalt nii rahvusparlamentides kui ka Euroopa Parlamendis ning me peame avaldama survet nii riiklikult kui ka Euroopa Liidus selleks, et see, mis on vajalik, saaks tehtud. kõigepealt Euroopa Liidu must nimekiri maksuparadiisidest ja ja me ei peaks piirduma Eh, selle riigipõhise aruandlusega mitte ainult suurettevõtete osas, vaid eh, ka teiste puhul, sest et muidu nad lihtsalt lähevad kuhugi mujale ja see tegelikult eh, probleemi ei lahenda. loomulikult edasi lävendi küsimus, ei, mitte mingisugune seitsesada viiskümmend miljonit, vaid ikkagi hoopis madalam, sellepärast et muidu ei ole siin mingisugust kontrolli võimalik teostada. edasi, väga oluline küsimus, meil peab olema äh, äriregister, mis on ligipääsetav igalt poolt, et oleks teada, kes on tegelikult äh, tulusaajad ettevõtetes. me ju teame, et me ei räägi siin mitte ainult maksudest kõrvalehoidmisest, vaid me räägime rahapesuvastasest võitlusest, organiseeritud kuritegevuse ning terrorismivastasest võitlusest. terroristid kasutavad ju samuti neid samu offshore süsteeme. me ei saa seda enam lubada, me äh, ei äh, kaitse oma kodanikke, me võimaldame oma riikide valitsusel seista hea kurjategijate äh, eest, kui me seda küsimust ei lahenda, nii et äh, meil on vaja siin edasi minna rahapesuvastase direktiiviga ja see me näeme, millised lüngad sinna juba sisse kirjutatud on selleks, et kestma jääks see Äh, süsteem, mis võimaldab äh, seda informatsiooni varjata. ja tegelikult me ei räägi mitte ainult ettevõtetest, vaid ka usaldusfondidest ja sihtasutustest. kui me rääkisime rahapesust, siis oli mitmeid, oli tegelikult selliseid Euroopa Parlamendi saadikuid, või riike, tähendab Ühendkuningriik näiteks, kes ei tahtnud, et usaldusfondid sinna alla käiksid ja nüüd siis Ühendkuningriik ise vastutab selle eest, mis toimub nende enda jurisdiktsioonis, kas Kaimani saartel või kus iganes mujal. loomulikult Brexitit me keegi ei soovi, Ühendkuningriik aga peab tegelema selle segadusega, mis seal tekkinud on. ja tegelikult see ei puuduta mitte ainult Ühendkuningriiki tegelikult see käi-, käib kõikide riikide kohta, ehk siis nüüd pärast Panama skandaali me peame sundima eh, seda, et kõik pangad ähm, avaldaksid informatsiooni selle kohta, millised äh, seosed on nendel nende Panama ettevõtetega, mis saab aga siis äh, juba nende järgnevate ähm, kihtidega, see kõik peab kohalduma kõikide pangade osas, edasi nüüd vara omand vara omaette avaldamine, nende nimede avaldamine, me teame ise ka, kõigil on siin vara kuskil teistes riikides, nii et jällegi põhimõtteline teema. edasi vähemasti minimaalne harmoneerimine maksualaselt Euroopa Liidu sees, nii et tegelikult ei oleks enam nii, et Holland on siin maksuparadiis Portugalile kuuskümmend protsenti Portugali börsi registreeritud ettevõtetest on tegelikult registreeritud äh, Äh, Hollandis, nii et äh, nad tihtipeale on nii, et Euroopa Liidu liikmesriikides äh, varastatakse raha ühest riigist ja teiseks meil peab olema ühine konsolideeritud ettevõtete maksubaas ja veel üks viimane asi, seitsmes punkt. me peame TTIP-sse panema sisse peatüki mis nõuab seda, et peab käima siin kaasas kohustuslik PEPS. tundub, et ei soovi mitte neid läbirääkimisi lihtsamaks teha, jah. Timo Araka soovis veel korra sõna, palun. ja äh, alusin tämän. suur tänu ma tahtsin sõna võtta osaliselt sellepärast, et äh, ma tahaksin ka Soome tõlkidele tööd pakkuda äh, ja et nad saaksid ühtlasi ilusat emakeelt ka teinekord kuulata oluline on selle juures öelda, et Euroopa institutsioonides äh, ja mujal erinevad seisukohad esile tuleksid ja suur tänu tänase kohtumise eest. üks näide selle kohta on see, et Euroopa Liidu eesmärgid on äh, Soome valitsus äh, avalikustanud ja seal on ka maksuküsimused sees kuid selles äh, raportis äh, tuntakse sama palju muret ka selle üle, et äh, Euroopa maksusammud võivad äkki tekitada probleeme nii siseriikliku kui ka Euroopa Liidu konkurentsivõime jaoks. ja küsimus on selles, kuidas me defineerime konkurentsivõimet, ega me ei saa loomulikult igasuguseid uuendusi selle mõõdupuu järgi võtta Soomes on äh, läbipaistvuse osas äh, muidugi äh, karmimad reeglid ja tekib kiusatus mõelda, et lühiajalised meetmed võivad olla kõige olulisemad Äh, rahva seisukoht maksudest kõrvalehoidmise mm, ja agressiivse maksupoliitika osas sõltub sellest, et nad tunnevad, et see on ebaõiglane. me peaksime seega võib-olla rohkem õiglasse konkurentsi äh, mõtet rõhutama, et me ei räägiks lühiajalistest lahendustest, vaid pikemaajalisematest konkurentsieelistest, rääkima sellest, et konkurents kui selline üldse on võimalik äh, rahvusvahelisel tasandil ettevõtted loomulikult äh, täidavad teatud legitiimseid huve, kuid ettevõtted Äh, eeldavad ennekõike seda, et maksuseadused oleksid ette ennustatavad. ja selles mõttes peab see olema ka peamiseks eesmärgiks Euroopa Liidu seadusandlusele. see, ilma sellise prognoositavuseta ei ole ettevõtted nõus sellega, et need meetmed toetavad ähm, pikaajalist konkurentsivõimet ja et need sammud on vältimatud konkurentsivõime tagamiseks ka pikemas perspektiivis. suur tänu! Merci. Es suur tänu. kas äh, keegi sooviks veel sõna? hetkel minuni sõnasoovijatel vist rohkem kedagi jõudnud ei ole, aga äkki keegi soovib sõna? Lord Davis? Teil on õigus vastata, sest et äh, siin oli kuulda äh, kriitikanoote Ühendkuningriigi suunal. palun. ma ei soovi küll siin teist korda sõna võtta, aga jah, üritan vastata küsimustele, mida kolleegid ütlesid. ma paluksin härra Questile esitada küsimuse. ma näen, et ta teeb märkmeid selle kohta, mida Rahvusparlamendi saadikud öelnud on. nagu ma enne või oma kirjalikes märkustes juba ütlesin, siis äh, selgitavas dokumendis, mis puudutab direktiivi filiaalide ja nendekohase informatsiooni avaldamise kohta, siis leheküljel kakskümmend umbes lehekülje keskel on kirjas, et siin võimaldatakse ka avaliku kontrolli õigust. ja siin on öeldud, et nõutakse, et avalikustatakse tulumaks, nüüd siis aga järgmisel leheküljel lõigetes kolm, neli ja viis öeldakse, et seda informatsiooni, mis edastatakse Maksuametile, ei avalikustata, nii et kas siis see info on avalik või ei ole avalik ja ma tahaksin vastust härra Questilt. ma saan aru, et direktiivi eesmärk on ikkagi muuda see informatsioon avalikuks või siis ligipääsetavaks Maksuametile ja mitte avalikkusele, sest et aktsionäridel ja samuti klientidel on ju õigus samuti sellisele informatsioonile jah, härra Quest on teinud märkmeid teie küsimuste, märkuste kohta ja ta saab hiljem ka sõna selleks, et neile vastata. Miguel Viegas, palun viimasena veel Euroopa Parlamendi nimel. suur tänu, härra esimees, mina tahtsin lühidalt paari asja mainida. kõigepealt ma rõõmustan tänase kohtumise üle, sellest on olnud palju abi. me räägime siin maksualaselt põhimõttelistest küsimustest nii et küsimus seisneb selles, kas on olemas poliitiline tahe selleks, et võidelda maksudest kõrvalhoidmise vastu või mitte, see on siin see põhimõtteline küsimus. ja seda poliitilist tahet tuleb ju otsida liikmesriikidest, sest et endiselt on liikmesriigid need, kes maksuküsimuste eest vastutavad. ja tegelikult äh, hetkel ei ole plaanis mitte ühtlustada maksumäära, küll aga ollakse nõus selles osas, et äh, tulu tuleb maksustada seal, kus tulu on tekkinud. edasi oleneb kõik juba sellest, äh, kuidas konkreetse riigi valitsus seda küsimust käsitleda soovib nüüd, nagu me oleme näinud ka skandaalide valguses, siis kõik sõltub otseselt poliitilisest tahtest ja selle olemasolust, kui me seda asja laiemalt käsitleme, siis me näeme, et tegelikult on igal riigil põhimõtteliselt oma maksuparadiis. sellisele olukorrale tuleks lõpp teha kui mainitakse sõna maksuparadiis, siis ähm, pähe torkavad ähm, mingid eksootilised maad, aga tegelikult ei ole see sugugi nii. nii et kas on olemas poliitiline tahe selleks, et maksuparadiisidega, maksuparadiisidele lõpp äh, teha. nüüd siis näiteks, mis saab Madeiraga Portugali puhul, jällegi räägitakse, et ei nojah, võib-olla kunagi tulevikus nii et äh, tuleb maksuparadiisidele lõpp teha, me peame astuma selleks äh, vajalikud sammud ja mitte lihtsalt edasi lükkama pidevalt neid poliitilisi otsuseid. nii et minu arvates on selline rahvusparlamentide vaheline kohtumine väga positiivne, see võimaldab luua konsensuse vähemasti selles osas, et me ei tohiks enam neid otsuseid lõputult edasi lükata. me lihtsalt äh, istume ja ootame, et mida üks või teine riik teeb nii et kindlasti on tänasest kohtumisest väga palju kasu ja võib, võib-olla siis õnnestub meil nüüd ka midagi ära teha. suur aitäh ja tänan kõiki neid, kes tänasesse arutelusse panustasid. väga huvitav debatt täna, nüüd siis annan sõna härra direktorile, et ta saaks täiendada oma eelmist sõnavõttu, vastata küsimustele, annan sõna ka raportööridele ja soovin ka omalt poolt teha siin mõningad märkused. kõigepealt jah, väga selge, nagu mitmed teist ka juba ütlesid ja meie ka ütlesime seda oma eh, siis sissejuhatuses, seda tegin nii mina kui ka härra Duisenberg, siis maksupoliitika on rahvusparlamentide pädevuses. nii et teie, kallid rahvusparlamentide kolleegid, olete need, kes lõppkokkuvõttes otsustavad, meie oleme siin lihtsalt selleks, et olla teile abiks, et lihtsustada teievahelisi arutelusid, võimaldada teile paremini arvestada ka Euroopa Liidu ja rahvusvahelise mõõtmega siseriiklikes otsustes ja me üritame tagada ka selle, et teil oleks kasutada kogu informatsioon, mida teil vaja võib minna, sealhulgas ka Euroopa Liidu institutsioonidest kõik on nõus sellega, et praegu kehtiv süsteem viib ebaõigluseni. lõppkokkuvõttes maksavad VKE-d kolmekümne protsendi võrra rohkem makse kui suurettevõtted. siin räägiti ka seosest, seda tegi muuhulgas proua Wooters erinevate teemade vahel, näiteks väiksemad riigid. kas on põhjendatud, et väikestes riikides on teistsugune maksusüsteem kui suuremates riikides, kas see riigi suurus on põhjendatud kriteerium, ka siin Euroopa Parlamendis oleme me seda teemat arutanud, me vaatasime läbi selle, mis toimub erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ning mitmed riigid ka selgitasid, et on põhjendatud see, et väiksemad riigid kasutavad teistsuguseid meetodeid kui suuremad riigid, aga jah, siin on ikkagi küsimärk. ja tegelikult mõned suuremad riigid kasutavad täpselt samasuguseid meetodeid ja mis, kus see joon siis jookseb suure ja väikse riigi vahel? kas riik, kus on rohkem kui kümme miljonit elanikku, on öö, äh, väike riik, kui me vaatame seda Luksemburi või Malta seisukohast. aga üks asi on kindel ja sellega on vist ka kõik nõus. maksualane konkurents on nii ehk naa vältimatu. kui oleneb siis poliitilistest vaadetest, tundub see kas positiivne või negatiivne ja kui see on täiesti vältimatu, siis on ka ilmselge, et me peame tagama nii Euroopa Liidu sees kui ka rahvusvaheliselt, et see maksualane konkurents lähtuks teatud põhimõtetest. nagu me seda nõuame ka kõikides teistes valdkondades. nii et Euroopa Liidus maksuküsimustes, muuhulgas ettevõtete maksustamise osas on siin käimas täiesti ebaõiglane varjatud konkurents me ei saa kuidagi põhjendada avalikkusele seda, et on riike, kes naaberriikidelt maksutulu äh, varastavad ja seda lausa Euroopa Liidu sees. kui see ei ole veel avalikkusele kohale jõudnud, siis jah, on siin võimalik seda veel teha, aga kui see kohale jõuab, siis see enam võimalik ei ole. nii et äh, Lux Leaks, Panama Papersi, küll neid skandaale tuleb veel rahvusvaheline ajakirjanike konsortsium, kes avalikustas need skandaalid. sinna kuuluvad ju ajakirjanikud kõikidest erinevatest riikidest või vähemasti kümnest erinevast riigist, nii et küll neid skandaale avalikustate ka mujal, nii et ühel hetkel avalik arvamus enam lihtsalt ei ole nõus kannatama selliste asjade all. nii et jah, see on rahvusparlamentide parlam pädevuses, kõik on valmis võitlema ebaõiglase eh, konkurentsi vastu, kõik, nüüd me peame vaatama, milline on siis eh, aus, läbipaistev, õiglane maksualane konkurents ning mis mitte. läbipaistvuse osas jällegi konsensus, härra Araka härra Araka rääkis sellest Soome kontekstis. et Panama dokumendid näitasid meile midagi väga selgelt, kuigi jah, me teadsime sellest ennagi, aga nüüd on see täiesti ilmselge. nimelt teatud jurisdiktsioonides on võimalik siis luua selline, selliste riiulifirmade jada ja kasutada erinevaid äh, maksuskeeme, mis mõnedes riikides on võimalikud, teistes jälle mitte. Äh, osades riikides on äh, selle tagajärjed hoopis teistsugused kui mujal nii et tegemist on ilmselgelt valdkonnaga, kus me peame minema kaugemale sellest, mida siiamaani tehtud on. edasi, nüüd see must nimekiri sellest niinimetatud mittekoostööd tegevatest jurisdiktsioonidest. nüüd jah, jällegi kõik põhimõtteliselt seda ideed toetavad, aga jällegi on ka kahtlusi, et neid nimekirju on ju ennegi loodud ja mingeid tagajärgi sellel või tulemusi sellel tegelikult ei olnud. tegelikult peab siin Euroopa Komisjon leppima kokku veel ka OECD-ga ja tuleb üritada veenda kahtekümmet kaheksat liikmesriiki selles, et kõigil oleks sama nimekiri ja et nimekirja kuulumine tooks endaga kaasa samad tagajärjed, muidu pole sellel kõigil mõtet. Lord Davis esitas küsimuse selle kohta ja Mikael Toirer rääkis sellest samuti siiamaani ei ole me vastust veel leidnud, nimelt mis on siis agressiivne maksuplaneerimine ja mis asi on äh, maksudest kõrvalehoidmine? kõrvalehoidmine, jah. ebaseaduslik, äh, selgelt defineeritud, selgete tagajärgedega. kas siin on mingisuguseid erinevusi? ja kas seega tuleks käsitleda nii maksualaselt kui juriidiliselt äh, seda kõrvalehoidmist ja seda agressiivsust kuidagi erinevalt, nii et see on küsimus, millele on meil olnud raskusi vastuse leidmisega. aga loodetavasti saab komisjon jällegi meid selles küsimuses valgustada. oli kuulda eriarvamusi maksubaasi ühtlustamise teemadel, nii et see ühtlustatud ettevõtete maksubaas, et palju neid C-tähti seal lühendis siis on. kõigepealt peab Euroopa Komisjon rääkima sellest, kas me suudame defineerida ühtse maksubaasi ja edasi siis juba rääkima ettevõtete tulumaksubaasist, kuid äh, maksumäär oleks endiselt erinev. ja siis tekib veel küsimus, et kust tuleb seda hargmaist ettevõtet maksustada. kõik on siiamaani öelnud seda, et ettevõtte tegevust tuleb maksustada seal, kus tegevus toimub, proportsionaalselt vastavalt selle tegevuse ulatusele, kuid nüüd, kuidas seda tegevust määratleda, see on keeruline teema. nii et vastavalt OECD-le siis kombineeritakse siin ähm, töötajate arv, tulu ja käive, kuid on hargmaiseid ettevõtteid, mis on struktureeritud nii, et tegelikult on äh, filiaale või siis tütarettevõtteid nendel ettevõtetel, mis ei ole lihtsalt riiulifirmad ja mis äh, lihtsalt äh, struktuurist tulenevalt ei saagi kuidagi tulu teenida, nii et siis tuleks maksu maksta kuskil mujal, nii et tohutu probleem, mida mitmed ka mainisid, mis on midagi täiesti uut ja me peame sellega siin tegelema edasi, mis saab äh, kaubandusega, mis toimub internetis, erinevad internetiplatvormid. nii et tegelikult see väärtus peitub andmetes, kuid hetkel ei maksustata eh, neid kuidagi proportsionaalselt ning seega tulu samuti proportsionaalselt ähm, selle tegevusega ei arvestata. nii et siin on tõeline raamatupidamise probleem edasi, kuidas defineerida üldse lisandväärtust ja edasi siis tekib juba maksualane probleem, jah. aga kõigepealt peame rääkima äh, majandusanalüütikutega äh, majandusteadlastega, nimelt milline on nende internetiplatvormide lisandväärtus, kuidas seda arvutada, edasi siis räägime maksuametitega ehk siis parlamentide valitsustega, kas nüüd tegemist on kaudsete maksudega, mõned sellest rääkisid siin käibemaksu kontekstis või siis kas on see pigemini otsene maksustamine ja nii edasi. härra Questora rääkis süsteemi aeglusest, nimelt andmevahetus käib riikide vahel väga aeglaselt. aastate jooksul on siin kahepoolselt erinevaid kokkuleppeid, mõned nendest ka Euroopa Liidu tasandil, näiteks käitumiskoodeks, eelmisel aastal kiitsime veel heaks ka direktiivi, mis on muutnud kohustuslikuks infovahetuse eelotsuste osas. siiamaani on aga andmevahetus jah, tõepoolest käinud veidi aeglaselt. edasi Pepsi soovituste ellurakendamine Euroopa Liidus. kas Pepsi soovitustest peaks kinni pidama või kas me peaksime minema kaugemale, nagu on öelnud Euroopa Komisjon. näiteks eh, nii-öelda switch over, see tekitab siin mõningaid probleeme eh, teatavates riikides. nüüd veel, nagu ütles ka direktor Wisenberg, me ei ole maailmas mitte üksi ja sel põhjusel, kordan veel kord, me korraldame sarnase kohtumise ka OECD riikidega maikuus OECD peakorteris Pariisis. mai keskel läheb ka meie ajutise komisjoni delegatsioon Washingtoni selleks, et äh, kohtuda äh, kongressi liikmetega Ameerika Ühendriikide kongressi tundnud üldse mitte mingisugust huvi selle teema vastu veel alles hiljuti ja me, nad selgitasid siis meile väga viisakalt, et see pole nende asi. nüüd on aga nii mõndagi muutunud vahepeal. muuhulgas oleme näinud, mis on toimunud siin Pfizeri peakorteri üleviimisega Iirimaale, see tekitas siin väga tuliseid tundeid Ameerika Ühendriikides ja nüüd siis räägitakse sellest teemast ka Ameerika presidendivalimiskampaanias on siin juba tuldud välja ka meetmete ettepanekutega, mis peaksid siis takistama sellist inversiooni. ja siin veel üks punkt, kongress, et tervikuna senatis tegelikult juba alustati selle teema arutamist ning korraldati ka kuulamisi pärast OECD ettepanekutega, ettepanekuid. nii et me peaksime siis nüüd kasutama ära seda soodsat momenti ning kohtuma Ameerika Ühendriikide seadusandjatega ja tutvustama neile Euroopa Liidu seisukohti, siis saame me olla kindlad, et kui me liigume Euroopa Liidus tervikuna selles suunas, et rakendada ellu Pepsi soovitusi ning edasi veel ka komisjoni soovitusi, mis puudutavad juba konkreetsemalt Euroopa Liitu, siis me ei ole sugugi naiivsed. see kuidagi ei tohiks vähendada meie konkurentsivõimet. vastupidi, see peaks tegema kõik asjad lihtsamaks ja läbipaistvamaks ning tegelikult soodustama meie konkurentsipositsiooni. palun, härra Quest. Uh suur tänu, härra esimees ja suur tänu selle väga huvitava arutelu ja huvitavate märkuste eest. ma üritan võib-olla omapoolsed märkused äh, jagada kolme laiemasse teemasse ja räägiksin mõnedest asjadest siis, mis on äh, nende teemadel esile tulnud. Äh, vajadus tegutsemiseks, äh, millisel tasandil tegutseda ja kolmandaks räägiksin sellest, kuidas see mõjutab meie konkurentsivõimet ja majandust laiemalt. vajadus tegutsemise järele. no palju tänases arutelus kõlama jäänud aspektidest näitavad, aspektidest näitab seda, et et me peame midagi tegema, kui me tahame tulude kaotuse vastu võidelda ja maksubaasi kahanemise vastu võidelda. arutelud maksumäärade kohta on kõik väga olu-, huvitav ja kui ma räägin nüüd sellest erinevate ettepanekute kontekstis, mis meie oleme esitanud komisjoni nimel, siis ma järeldan, et ähm, meie maksudest kõrvalhoidmise vältimise paketi esimesed hoovad just sellele keskenduvadki. ja üritan vastata ka definitsioonide väga keerulisele küsimusele, ilmselt äh, päris äh, juriidiliselt äh, täppima ei pane, aga ühelt poolt on tegemist maksudest kõrvalehoidmisega, siin on kõik nõus, et see on äh, ebaõiglane, aga mida tähendab maksude vältimine, agressiivne maksuplaneerimine, kuidas sellele läheneda ja see ongi kogu meie arutelu sisuks tegelikult. on selge, et mõned maksude vältimise moodused on ilmselt legaalsed, kõige tavalisem on see, et kasutatakse ära maksukorraldusi, liikmesriikides ja selle vastu ei ole meil iseenesest mitte midagi, kui see on läbipaistev ja samad soodustused laienevad kõigile. aga siis tekib see hall, hall tsoon siin ilmselt kasutatakse ära puudujääke, tehnilisi vangerdusi, kuritarvitatakse nii-öelda seadusandlust ja mulle tundub, et agressiivne maksuplaneerimine on selle kõige peenem vorm, kus tegelikult tõesti siis kas kuritarvitatakse puudujääke näiteks topeltmaksude mahaarvamine või topelt mittemaksustamine on siis võimalik ja nii edasi ja kasutatakse oma huvides selliseid puudujääke ära. ja siit me jõuame kiiresti aruteluni konkurentsivõime ja õigluse üle. me üritame omalt poolt tagada, et äh, maksupoliitika on õiglane ja et äh, kõikidele kehtivad samad mängureeglid nii et äh, peaasjalikult me peame rääkima sellest, kuidas vältida siis seaduses äh, puudujääke ja auke ja kuidas astuda vastu nendele poliitikatele, nendele, vabandust, ähm, strateegiatele, mida kasutatakse maksude maksmisest kõrvalehoidumiseks. oluline on äh, ka läbipaistvus ja infovahetus ja väga kena on kuulda, et meie erinevad ettepanekud on juba leidnud toetust. ettepanekud, mida me oleme teinud või mis on praegu kavad, tegutsemisel. nagu te teate, me oleme juba rakendanud maksu eelotsuste osas oma seisukohad eelmisel aastal. meil on saavutatud poliitiline kokkulepe riigipõhise aruandluse infovahetuse osas, seda Maksuametite vahel. tegemist ei ole siis avaliku infovahetusega, vaid Maksuametite vahelise infovahetusega ja riigipõhine aruandlus siis on avalik infovahetus Lord Davis viitas siin konkreetsele sõnastusele, ma pean sellele veel, selle veel üle vaatama, aga selge on see, et meie eesmärgiks on see, et eh, see info oleks avalik. väga palju on räägitud eh, ulatusest eh, selle ettepaneku puhul ja lävenditest, see ongi täiesti normaalne, sest et ettepaneku on komisjon teinud ja nüüd läheb asi siis edasi poliitilisele tasandile ja selliseid arutelusid ongi vaja, selleks et tagada, et leitakse hea ja õige tasakaal aga kindlasti äh, annab meile jõudu juurde see, et äh, meid äh, toetavad peaaegu kõik läbipaistvuse tagamisel ja et Euroopa Liit on endale võtnud kohustuse rahvusvahelised lepingud ka rakendada. räägitud on ka mustadest nimekirjadest ja küsimus selle kohta, et kas mustad nimekirjad tasuvad ennast ära, seni ju mitte. see on üsna keeruline küsimus, ausalt öeldes me tegime ettepaneku selle kohta tegelikult juba jaanuaris. me üritasime natukene jõustada seda, et äh, kuidas äh, me tagaksime hea maksualase valitsemistava maailma tasandil läbi koostöö ja siis võimalikult äh, ka mustade nimekirjade loomine riikidest, kes ei ole koostööaltid ja nüüd me seostame omavahel selle ettepaneku nende nimekirjade kohta, mis tuli jaanuaris selle riikide põhise aruandluse ettepanekuga, mille esitasime nädal aega tagasi. Need kaks asja peavad, need tuleb lõpule viia ja tuleb tagada see, et meil oleks tõesti äh, korralik nimekirjade süsteem paigas, nii nagu direktiiv seda ette näeb. kuid mulle tundub, et poliitiline tahe on vähemalt tagatud ja me peame tegema väga tihedat koostööd, aga et need protsessiksid, äh, koonduksid. sekkub härra esimees. millistest sanktsioonidest me räägime? ma eeldan, et komisjon äh, on ette näinud siin ühised sanktsioonid. Nende kohtupädevuste äh, või piirkondade jaoks, kes on mustas nimekirjas noh, halb maine kaasneb selles mustas nimekirjas olemisega, aga noh, sellest nagu ei piisa. millised on juriidilised tagajärjed, praktilised tagajärjed sellele, kui keegi satub sinna musta nimekirja? Request. lühike vastus sellele küsimusele on see, et ähm, see menetlus, mille me EIA oleme ette pannud, on see, et ähm, käitumiskoodeksi grupis räägitakse kõigepealt sellest, millised riigid tuleks sinna nimekirja kanda ja tuleks selles grupis kokku leppida liikmesriikide vahel ka selles, millised need tagajärjed saavad olema, nii et põhimõtteliselt see protsess ei ole veel läbi meie jaoks. nii et äh, osalt ma pean vastama, et esimene sanktsioon on tõesti see, et äh, kantakse sinna musta nimekirja ja ja rahvas mõistab selle hukka, sellist mõju on ka juba praegustel nimekirjadel olnud, selles mõttes on need nimekirjad päris tõhusad, äh, riigid, kes on sinna nimekirja kantud, Äh, annavad endast parima, et äh, nimekirjast selle maha saada. aga tuleb ka väga selgelt öelda, et äh, millised on need sanktsioonid, mida me tahame rakendada ja kas need on sanktsioonid, mida rakendatakse Euroopa tasandil või liikmesriikide tasandil, ei tohi unustada ju lähimuspõhimõtet. ja ma arvan, et see on ko osa kogu sellest protsessist, mille me tahame koos liikmesriikidega ja parlamendiga mm, välja selgitada sekkub jälle härra esimees. no kujutagem ette, et otsustatakse, et mõni pank, kellel on äh, filiaal mustas nimekirjas olevas äh, riigis või piirkonnas. ja et võiks ette kujutada, et, et kui nad äh, seal tegutsevad, siis neil ei ole enam võimalust tegutseda Euroopas. et nad ei tohi, selline oleks väga lihtne lahendus minu meelest. brutaalne lahendus, jah. aga Ameerika Ühendriigid ei põrku tagasi selliste sätete eest ja kasutavad seda oma pankade osas, kui nad teevad tehinguid riikides, kes on selles mustas nimekirjas. kui me selliseid sanktsioone ei rakenda, ma tõin siin täiesti suvalise näite küll, aga siis on kogu see asi teoreetiline, härra Quest ma arvan küll, et lõpuks see asi ei jää ainult teoori-, teooriaks. meie esimene eesmärk on ju tagada see, et me edendame head maksualast valitsemistava ja lahendame probleemid äh, seal, kus äh, see on juured ajanud. Äh, kui meil see õnnestub, siis meil õnnestub kokku panna ka korralikud nimekirjad, mis avalikkuse tähelepanu pööravad nende riikide peale ja ettevõtete peale ja loomulikult siis tuleb mõelda ka sanktsioonidele kuid siit me jõuame tagasi me lähemis, lähe, lähemuspõhimõtte juurde, lõppkokkuvõttes on see jällegi liikmesriikide pädevuses. ja see ongi kõige raskem osa nendest asjadest rääkides Euroopa tasandil, eh, globaalsel tasandil ja siseriiklikul tasandil. ja nüüd eh, viimane asi, millest ma tahtsin rääkida, oli veel konkurentsivõime küsimused on täiesti selge, et me tagaksime selle, et nende ettepanekute esitamisel me kaitseme meie konkurentsivõimet. siit jõuan ringi ka selle küsimuse juurde, et kas me peaksime lihtsalt lähtuma sellest PEPS tegevuskavast ja esitama lihtsalt PEPS tegevuskava ja teised PEPS pluss aspektid eraldi meie lähenemine on alati olnud holistliku ettepaneku esitamise poolt, me tahaksime Pepsi integreerida niimoodi, et arvestataks ka ühisturu eripärasustega ja sellepärast me esitasimegi sellise mm, ühe, ühtse ettepaneku jaanuaris. tundub, et selles osas on meid saatnud ka edu, kuid lõppotsus selle kohta, et kas kõik need asjad jäävad direktiivi, ühte direktiivi, nii nagu me ette nägime, või loome nad lahku, lööme nad lahku erinevatesse direktiividesse, nagu mõned kõnelejad on öelnud, on lõppkokkuvõttes poliitilise tasandi otsustada ja see on asi, mis äh, praegu on ka arutelul Hollandi eesistujaga ja loodetavasti me jõuame kokkuleppele mais. kuid ma tõesti loodan, et üht või teistpidi me suudame tagada, et selle ettepaneku erinevad osad võetakse vastu. Nad on kõik äh, väga olulised äh, nimelt maksudest kõrvalehoidmise vastases võitluses. mulle tundub, et ma nüüd vastasin enamus küsimustele, mis mulle esitasid, esitati ja kui ei, siis palun äh, esitage uuesti. suur tänu, Jeppe, Kohvod, äh, teie saate esimesena sõna, meie raportöörid siis, äh, härra Kohvod. Äh, suur aitäh, härra esimees, suur aitäh ka kõikidele kolleegidele selle väga hea mm, arutelu eest siin täna pärastlõunal. mina usun, et see tegelikult näitab meile seda, et meil on vaja rohkem selliseid arutelusid Äh, nende kontseptsioonide äh, küsimuses, mida me arutame, mida kujutab endast agressiivne maksuplaneerimine, mis asi on äh, maksustamise vältimine äh,, ja äh, mis on äh, konkurentsivõime, mis on äh, eluterve maksukonkurents ja nii edasi, need on kõik need asjad, mida me peame tegelikult arutama. on kaks asja, mida ma tahaksin välja tuua. kõigepealt me peame Euroopa Liidus asjad korda saama, kahekümne kaheksas liikmesriigis tuleb kord majja lüüa. me peame tagama, et ettevõtetel, kes meie turul tegutsevad, oleks tagatud võrdsed võimalused, et kehtiksid ühtsed reeglid, reeglid. Eh, siin on paljud öelnud, et eh, siin eh, riigid võtavad nii-öelda endale teiste riikide maksutulu ja õnnestavad seeläbi maksubaasi. seda on paljud kolleegid öelnud Noh, tegemist on ju äh, äh, provokatsiooniga äh,, mis on suunatud tavakodanikele ja VKE-dele. VKE-d maksavad kolmkümmend protsenti rohkem makse kui hargmaised ettevõtted ja see kõik hävitab töökohti äh,, Äh, see tegelikult äh, laastab äh, ettevõtlusvaimu ja uute ettevõtete loomise võimalust ja seda on väga oluline meeles pidada. ma tahaksin kokkuvõtlikult siis selles kontekstis öelda, et me peame e-, Euroopas asjad korda saama. nüüd maksualased eelotsused ja nende automaatne vahetus ja mõnedes riikides juba toimib, aga mõnes riigis on erinevad maksurežiimid, mida võidakse käsitleda agressiivse maksuplaneerimisega meil on olnud äh, arutelusid patenditulu erikorra küsimuses, äh, siin on erisused äh, Euroopa Liidu piires väga suured, ehk siis jällegi koht, kus me peame ise asjad korda saama Euroopasse ja ma ütleksin ka, et ähm, meil on veel väga palju tööd vaja siin vallas ära teha ja edasi, me oleme osa ülemisest maailmast, kus kapital ja investeeringud liiguvad vabalt ja teised on siin ka öelnud, et kui vaadata näiteks USA-s toimuvat arutelu äh, ettevõtete tulumaksu küsimuses, siis minu jaoks on hämmastav see, et on triljoneid äh, äh, USA dollareid, mis ettevõtted on teeninud ja on ka, nad on, need rahad on USA-st eemal, sellepärast et ettevõtete maks, tulumaks on USA-s lihtsalt väga kõrge. ja see võib-olla ei ole ebaseaduslik maksudest kõrvalhoidumine, aga reeglitest ei piisa praegusel hetkel Äh, komisjon on öelnud, et jah, me oleme näinud lünki, mida tuleb kaotada ja see on see seadusloomeline töö, mille me peame ära tegema nii riiklikul tasandil kui Euroopa tasandil. ja äh, seda hetkel veel tehtud ei ole. ja on veel paljugi teisi muid küsimusi, näiteks äh, truusaauto omanike küsimus äh,, ja Panama dokumentidest on tulnud välja see, äh, et äh, olukord on väga keeruline, ehkki seda on peetud pigem lihtsaks või selgeks, aga Panama dokumendid on näidanud vastupidist. ja, ja kui inimesed asjadest aru ei saa, siis ei ole mitte mingit mõtet ju kõigel, meil on vaja lihtsust ja selgust reeglites Eh, mis puudutab nüüd riigipõhist aruandlust, eh, jah, siin kojas on olnud arutelusid sellel teemal eh, ja reeglite lihtsus on oluline ja minu jaoks on ilmselge see, et me kehtestaksime samad reeglid näiteks pangandussüsteemi ettevõtetele ja teistele hargmaistele ettevõtetele, mitte ainult finantssektori ettevõtetele ja ma arvan, et me selle kõige ellurakendamisel saame teineteist aidata. ja ma tahaksin öelda ka järgmist. olles ära kuulanud tänase arutelu, arvan ma, et paljud toetasid ja mul on selle üle hea meel komisjoni äh, maksudest kõrvalehoidumise vältimise paketti ja Peipsi reeglistikku ja need kaks asja on meie töö nurgakivideks ja lisaks peame mainima siin seda, et Euroopa Liit peab võtma üleilmsel tasandil äh, juhtrolli läbirääkimistes äh, võitluses äh, maksude vältimise kontekstis G20-s, OECD-s. Cameron on nüüd oma jurisdiktsiooni raames sõlminud kokkuleppeid ja Ühendkuningriik äh, Äh, on äh, oluline mängija selles maksustamise vältimise küsimuses, äh, maksudest kõrvalehoidmise küsimuses. see on oluline riik ja tegelikult peaksid kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki saama juurdepääsu samale infole, mis Ühendkuningriigil praegu on kui ähm, keegi lekitab äh, liikmesriigi asutusele informatsiooni, siis seda teavet tuleks äh, jagada koheselt kõikide teiste riikidega ka. näiteks äh, Swiss Leaksi puhul me oleme seda näinud mõnede riikide maksuametid ei saa juurdepääsu andmetele, mis puudutavad nende endi residente. ma ei taha siin arutelu väga pikaks venitada, aga see kõik näitab mulle seda, et tööd on vaja veel palju teha. Äh, jah, me oleme nüüd äh, õige käigu sisse saanud, aga siiski tööd on vaja veel väga palju teha. eelmisel nädalal äh, oli Panama leke väga oluline ja mina saan avalikkuselt küsimusi sellega seoses, aga nüüd on olukord juba üsna vaikseks muutunud selles vallas, aga ma arvan, et meie ühine vastutus on seda teemat hoida tähelepanu keskmes avalikult ja arutelud siin Euroopa Parlamendis on väga toredad ja väga head ja kasulikud, aga arutelusid tuleb pidada ka riiklikes parlamentides ja teemat peab hoidma aktuaalsena, sellepärast et kodanikud võib-olla tunduvad, et esimene arutelu äh, Äh, Panama äh, leke osas on äh, läbi saanud, aga me peame näitama, et me, me liigume sellega veel edasi ja me peame kindlasti edasi liikuma praegusel juhul. Euroopa Liit ja komisjon ja liikmesriigid peavad kiiresti edasi liikuma ja võib-olla isegi kiiremini, kui nad tavapäraselt seda teevad. suur aitäh selle arutelu eest! Jeppe, Mikael? suur aitäh, Jeppe, Mikael, palun! ja suur aitäh, härra esimees, kallid kolleegid! mina tahaksin omalt poolt vaid kolm aspekti siia lisada kõigepealt äh, jäi mulle mulje, et äh, riiklike parlamentide kolleegid äh, hindasid seda võimalust ähm, siin arvamusi vahetada ja üks äh, kahest äh, raportist olen ju mina ja ma tahaksin teid selles pädevuses tänada siia Brüsselisse tulemast seda teemat äh, arutamast. teine teema, mida ma tahaksin välja tuua, on see, et äh, kõlasid kommentaarid, mis toetasid äh, neid ettepanekuid ja mõtteid, äh, mis meil siin päevakorras oli, näiteks Prantsusmaa ja Poola kolleegid pooldasid CCCTV-d, mis on üks kõige olulisemaid projekte Euroopa Parlamendi jaoks ja suurem läbipaistvus oli ka midagi, eh, mida peaaegu kõik toetada said ja eh, on veel üks teema, mida komisjon eh, on välja pakkunud ja seadusloomeline töö on praegu rakendusfaasis sellega seoses ja kolmas aspekt. jah, on erisusi veel selles osas, kas ähm, meil peaks olema vastavad pädevused liik-, äh, liikmesriigi tasandil ainult, äh, kus nad praegu on, või need, neid tuleks anda ka Euroopa Liidule. minu ettepanek on äh, see, et me ei tohiks vastuolusid siia tekitada, sellepärast et mina ühena kahest raportöörist leian, et see probleem, millega me praegu silmitsi oleme, on probleem, mis kahjustab ja mõjutab riike, liikmesriike ja nende probleemide lahendamine on liikmesriikide huvides seetõttu. aga ilmselgelt ei saa ainult liikmesriigid selle tööga hakkama selleks on vaja eh, teatud laadi rahvusvahelist koostööd ja seetõttu on positiivne, et G kakskümmend ja OECD Äh, on ka selle mõttega nõus olnud, aga Euroopa Liit saab ja peabki mängima otsustava tähtsusega rolli äh, selle probleemi lahendamisel, eriti kui me peame meeles seda, et äh, Euroopa Liidul on ühtne turg, kus kapitali vaba liikumine on tagatud ja selles kontekstis on vägagi hea argument see, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid koostöös komisjoni ja Euroopa Parlamendiga jõudma ühisele lähenemisele selleks, et töötada välja siduv õiguslik raamistik, äh, peatamaks agressiivne maksuplaneerimine ja maksudest kõrvalehoidumine, aitäh! suur aitäh! me oleme teinud täna tublit tööd on toimunud meie esimene arvamuste vahetus ja sellel tuginedes jätkame oma tegevust, oma tööd. kõik need, kes saavad teisel mail tulla Pariisi, olete oodatud meie rahvusparlamentide vahelisele kohtumisele, kuhu tulevad kohale rahvusparlamentide esindajad ähm, üle kogu maailma, mitte ainult Euroopast. nüüd, mis puudutab meie erikomisjoni tööd, siis me kiidame heaks oma lõplikud järeldused juuli lõpuks ja vahepeal on plaanis Euroopa Parlamendil luua veel üks komisjon, selline uurimiskomisjon, mis tegeleks Panama Papers juhtumiga nagu ütles härra Tuisenberg, on Hollandi eesistuja seadnud endale eesmärgiks jõuda poliitilise kokkuleppeni kogu ATAP paketi osas, ehk siis paketi osas, mis puudutab maksudest kõrvalehoidmist, nii et kokkuleppele peaks jõudma enne juuni lõppu tuletan meelde rahvusparlamentidele, et me teeme siin Euroopa Parlamendis tööd ka majanduskomisjonis ja tegeleme käibemaksupettusega. tegemist on väga olulise teemaga, arvestades meie kõikide kodumaade eelarvet. tegemist on sellise tööstusliku käibemaksupettusega, käibemaks on ju see maksutüüp, mis toob riigile kõige rohkem tulu ja seega on absoluutselt vajalik, et käibemaksubaas ühtlustatakse Euroopa Liidu liidus on tegelikult ähm, maksubaas äh, ühtlustatud juba nelikümmend aastat või maksu, äh, käibemaksubaas, aga äh, probleeme on endiselt, muuhulgas karussellpettustega, millele me ei ole suutnud lõppu teha. nii et suur aitäh teile, suur aitäh osalemast, soovin teile kõigile ähm, head koduteed ja loodetavasti kohtume teie kõigiga peagi ja arutame neid teemasid ja ka kõiki teisi tänane kohtumine on seega lõppenud ja me jätkame koordinaatoritega ja raportööridega, variraportööridega siinsamas ruumis ja kuulame ära Kaimani saarte esindajad. tänane kohtumine on lõppenud.